Dear colleagues, I, I would like to start our, uh, our meeting. kolleegid, alustaksime nüüd tänase koosolekuga. kõigepealt ma tutvustan teile päevakorda. me alustame koosolekut arvamuste vahetusega härra Michael Schneideriga, kes on regioonide komitee raportöör ühtekuuluvuspoliitika tuleviku osas ühtekuuluvuspoliitika tuleviku töörühmas me juba arutasime härra Schneideriga ning me siis seal otsustasimegi, et võib-olla regikomisjon peaks kuulama, mida regioonide komitee kavatseb tulevikus teha, nii et palun, härra Schneider, sõna on teil. Äh, suur aitäh, Äh, ja ma tahaksin teid esmalt tänada kutse eest siia. Pole tegemist sugugi esimese korraga, kui ma osalen. Teie töös ning tuleb ütelda, et siin, siia tulek on tõesti väga kasulik. ja võib-olla suudame meie positiivselt mõjutada teie arutelusid ja vastupidiselt teiega meie omi. meil on regioonide komitees ettevalmistamisele arvamus, mille me koostame komisjoni taotlusel, mis esitati eelmisel suvel ja komisjon soovis siis, et me vaatleksime regionaalpoliitika tulevikku ja seega me peame siis koosta-, pidime koostama arvamuse aprillikuuks. viieteistkümnendal aprillil kiideti arvamus heaks ja ma pean hea meelega ütlema, et see heakskiit oli ühehäälne. me arvestasime, võiks arvata, et me arvestasime seetõttu kõikide arvamustega, kuid ei, nii see ei ole, tegemist oli tõesti väga äh, kooskõlastatud äh, koherentse arvamusega ja me siis tutvustame oma arvamust kõikides äh, institutsioonides, kus tegeletakse selle teemaga. ma ei taha nüüd äh, väga detailset ülevaadet anda, te olete saanud selle arvamuse, aga lühidalt mõningad peamised järeldused ning samuti ma tahaksin praegusi arutelusid valgustada. arvamuse keskmes on see, et me räägime tugeva jätkusuutliku ühtekuuluvuspoliitika jätkamisest Euroopa Liidus ja see poliitika peab vastama kõikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste soovidele. me oleme veendunud, et ühtekuuluvuspoliitika, nagu ka teised poliitikad Euroopa Liidus, peab olema nähtav kodaniku jaoks. kodanik peab seda mõistma ning äh, positiivselt äh, suhtuma sellesse. ja muidugi sellega käivad kaasas mitmed poliit-, äh, vabandust, majanduslikud ja sotsiaalsed muud protsessid seetõttu me juba praegu soovime, et, et tulevikus äh, suur osa Euroopa Liidu eelarvest oleks just mõeldud äh, strukturaalsete tegevuste jaoks kohalikes ja piirkondlike omavalitsuste jaoks. me ei ole küll arutanud äh, selle üle, kui palju eelarvest täpselt tuleb äh, selleks ette näha, me jäime üldise sõnastuse juurde. mis puudutab uusi väljakutseid regionaalpoliitika osas, siis me jagame siin komisjoni arvamust selles osas, et mis puudutab territoriaalset, majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, siis siin on uusi väljakutseid, kliimamuutused energiaga varustatuse turvalisus, demograafia, üleilmastumine. me oleme veendunud, et need väljakutsed on ühtekuuluvuspoliitika väljakutsed seda neil juhtudel, kui nende probleemide tõttu äh, sotsiaalmajanduslikud erinevused äh, Euroopa Liidu piirkondade vahel suurenevad. komisjon äh, läbi ühtekuuluvuspoliitika tahab neid probleeme leevendada, suurendades regioonide konkurentsivõimelisust ja külgetõmbavust me ei usu, et peaks siin uusi instrumente välja mõtlema või uusi eesmärke püstitama ühtekuuluvuspoliitika osas. regioonide komitee käesolevas arvamuses ja ma räägin sellest seetõttu, et praegu me elame juba viimase aasta vältel finants- ja majanduskriisi tingimustes, tuleb ütelda, et ühtekuuluvuspoliitika aitab kaasa sotsiaalse ühtekuuluvuse parandamisele ja vähendab samuti erinevusi selles vallas Euroopa Liidus. nüüd võttes arvesse kriisi tingimusi, siis sotsiaalne ühtekuuluvus peab käima käsikäes territoriaalse ja majandusliku ühtekuuluvusega ja seda ei tohi äh, vähem tähtsaks pidada ka pärast aastat kaks tuhat kolmteist. sotsiaalfond on mõeldud selleks, et strateegiat ellu viia ja tuleviku eesmärkide saavutamiseks on tegemist õige instrumendiga. seega tuleb see fond alles jätta. meie lähenemine peab olema integreeritud kõikide nende fondide kasutamisel. arvamuses me väljendame ka oma veendumust selle kohta, et need, see fond on peamiseks vahendiks, mis annab kõikidele regioonidele võimaluse oma täielik potentsiaal välja arendada jõukuse ja tagamisel ja tööhõive tagamisel. nüüd tahaksin meelde tuletada, et volinik Hübner on sellest teinud oma prioriteedi, nimelt ta ütles, et igas piirkonna, igal piirkonnal on oma majanduskasvu ja arengupotentsiaal, see tuleb lihtsalt avastada ja seda turgutada ja julgustada. ühtekuuluvuspoliitika eh, tänu tõukefondide abile ei ole mitte heategevuslik äh, poliitika, see, me ei anna siin almust, vaid me pigem investeerime regioonide potentsiaali ning seeläbi keskpikas ja pikas perspektiivis regioonid täiesti autonoomselt äh, suudavad ise oma arengu eest äh, vastutada. Federico Barga teeb raporti eh, paindlikkuse ja tingimuste kohta. ja kui me tõesti peame silmas regioonide potentsiaali, siis selleks eh, on vaja tagada võimalikult palju paindlikkust regioonide jaoks, et regioonid suudaksid Euroopa eesmärke saavutada. nii et ühest küljest jah, peavad olema teatud tingimused, kuid samas me peame olema ka väga paindlikud koha peal ellurakendamise osas. siin tuleb muidugi kinni pidada lähimuspõhimõttest ja seda me rõhutame ka oma arvamuses. samuti viitame me lähimuspõhimõttele mitmetasandilise juhtimise puhul poliitika lähtub äh, erinevatest põhimõtetest, nii on see ka tulevikus. ja tulevikus peab regionaalpoliitika olema seotud äh, üldiste Euroopa eesmärkidega. seeläbi tuleb meil keskenduda eelkõige vähem arenenud äh, regioonidele, tagada abi kõikidele piirkondadele, tagada detsentraliseeritud lähenemine, need on siis meie eesmärgid. mis puudutab aga rahastamist, siis me arvame, et siin tuleb lähenemist parandada. minu kodupiirkonnas Saksenanhaltis on hakatud kasutama fonde, aga nüüd on tekkinud Kontrollikojaga probleeme, sellepärast et Kontrollikoda on seadnud kahtluse alla nende fondide kasutamise teatud eesmärkide saavutamiseks, nagu näiteks energiatarne turvalisus või kliimamuutused nii et seega siis minu kodupiirkonna kontrollikoja ja komisjoni vahel on al alanud äh, arutelud äh, Rege peadirektorat kaitseb meie seisukohti, kuid ma räägin sellest seetõttu, et see probleem võib tõstatuda ka teistes äh, regioonides ja see, sellisel juhul tuleks võib-olla kasutada teist sugust lähenemist, kui me tahame natukene laiemalt, laiemate eesmärkide saavutamiseks neid fonde kasutada, nii et siin ei tohi tekkida olukorda, kus bürokraatia on takistuseks paindlikkusele. mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika tuleviku arhitektuuri, siis me arvame, et äh, mahajäänud piirkonnad peavad olema abi saajateks eelkõige. nii et seega siis suurem osa vahendeid ühtekuuluvuspoliitikast tuleb just äh, suunata nendele piirkondadele. me oleme väga palju arutanud nende kriteeriumite üle, mis, äh, mille alusel kindlaks määrata, mis äh, piirkonnad on maha jäänud ja lõpuks jõudsime me üksmeelele selles osas et SKT oleks siis üheks heaks näitajaks, mille alusel kindlaks määrata, millised piirkonnad on maha jäänud või millised on nõrgemad. me arvame, et see kriteerium peab olema see kriteerium, mida ka tulevikus kasutada. lisaks sellele on veel muidki näitajaid, mida saab kasutada, seda siis hindamaks regionaalpoliitikat ja siin ma arvan, et tuleks kasutada paremaid näitajaid aga jah, mahajäänud piirkondadega kindlaksmääramiseks sobiks siis SKT. teiseks, teatud hulk piirkondi, regioone pärast aastat kaks tuhat kolmteist enam sellesse kategooriasse ei kuulu. Need on siis, neid me nimetame üleminekuregioonideks juba mõnda aega ja me leiame, et Need regioonid, mis ületavad seitsekümmend viis protsenti äh, ühenduse keskmisest SKT-st, peavad saama rohkem toetust kui praeguste eeskirjade kohaselt ette nähtud. seda seetõttu, et me oleme investeerinud nendesse regioonidesse sadu miljoneid ja seda edukalt. ja nüüd tuleb tagada nende investeeringute jätkusuutlikkus tuleb jätkata finantseerimist äh, ka pärast aastat kaks tuhat kolmteist. kui me nüüd äh, loobume täielikult nende regioonide rahastamisest, siis paljudel juhtudel võib-olla meie edu äh, enam ei jätkugi mis puudutab piirkondlikku koostööd, siis, või territoriaalset koostööd, siis siin tuleb jätkata, samuti piirideülene koostöö on oluline, regioonidevaheline koostöö. kõigel sellel on tõestatud lisandväärtus. ja ma arvan, et me peaksime leidma võimalused, kuidas tagada regioonide ja liikmesriikide vaheline koostöö ja see eesmärk kindlasti jääb endiselt alles. mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika ülevõtmist, siis siin on paar lõiget selle kohta, tuleb vähendada bürokraatiat ja nii edasi. ma tahaksin lihtsalt ütelda paar sõna selle teema kohta. tulevikus on meil vaja rohkem paindlikkust, mis puudutab konkreetseid olukordi. ülevõtmise kontrolli puhul äh, me arvestame liiga vähe liikmesriikide eripäradega. riikide auditiasutused peavad samuti rohkem osalema äh, ühtekuuluvusfondide kasutamise kontrollimisel ning seda selleks, et vähendada bürokraatiat. ja lõpetuseks ma tahaksin mainida arutelu seoses äh, strateegiaga kaks tuhat kakskümmend ja selle seost äh, strukturaalpoliitikaga. lisaks selle arvamuse koostamise me osalesime veel ka aruteludel kaks tuhat kakskümmend strateegia ümber ning esimene ettepanek oli meie jaoks äh, väga oluline, sellepärast et siin ei olnud enam mitte mingit rolli ette nähtud kohalikele piirkondlikele omavalitsustele vastavalt siis äh, veebruarikuu teatisele. nüüd me aga näeme, et äh, on mainitud ikkagi ka ühtekuuluvuspoliitika ning kohalike piirkondlike omavalitsuste rolli. aga ma arvan, et siin on veel väga palju vaja neid küsimusi arutada kaks tuhat kakskümmend programmi on kindlasti vaja parandada ja me ei saa nõustuda sellega, et tulevikus ühtekuuluvuspoliitika saab lihtsalt äh, mingi ajutise strateegia elluviimise vahendiks, ehk siis kaks tuhat kakskümmend strateegia elluviimise vahendiks. peamised algatused ei tohi mingil juhul piirata ühtekuuluvuspoliitika äh, rolli, sellepärast et et ühtekuuluvuspoliitika suudab integreerituse osas väga palju ära teha ning äh, seda ei tohi vähendada. me ei tohi piirata lihtsalt äh, ühtekuuluvuspoliitika sellega, et hakkame ainuüksi sektoriaalseid probleeme selle läbi lahendama. kaks tuhat kakskümmend strateegia raames peaaegu ei räägitagi äh, kohalikest ja piirkondlikest omavalitsustest. ei räägita üldse kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panusest. kui Lissaboni strateegia läbi kukkus, siis üheks põhjuseks on siin ka see, et strateegiasse ei olnud kaasatud just kohalikke ja piirkondlike omavalitsuste võimekus. sellest veast tuleb õppida ning igal tasandil, kohalikul, piirkondlikul, riiklikul tasandil peab aset leidma koostöö. ja koos äh, härra Lambert von Nistelrooiga oleme me üritanud vaadata, kuidas koostada territoriaalne pakt, lepe ja koos me plaanime ka teatise avaldamist, loodetavasti teisedki liituvad meiega regioonide komiteest ja me arutame samuti resolutsiooni üle, mille alusel tehakse siis ettepanek luua territoriaalne pakt. nii palju siis minu poolt meie arvamuse kohta, lugupeetud saadikud, aitäh! Eh, suur tänu! härra Schneider ning alustame arutelu. esimesena saab sõna härra Van Nistelrooy. suur tänu, proua esinaine. me hakkasime väga head, hakkasime siin hommikul varakult peale, sest väga hea on, kui me oma seisukohad kohe teatavaks teeme me oleme küll oma arvamustes ja seisukohtades juba kokku leppinud, missugused on meie komisjoni arvamused ühtekuuluvuspoliitika tuleviku osas. umbes aasta aega tagasi alustasime juba oma tööd, panime paika omad reeglid, osast meist osalesid erinevates mõttekodades ja nüüdseks on meil paigas mõningad nurgakivid, kui nii võib öelda mis võiks siis olla aluseks sellele majale, mis tuleb küll alles ehitada. ma arvan, et regioonide komiteega peaksime me mõtlema, kas meie siin regio-, komisjon saaks anda oma panuse regioonide komitee osasse. ma kuulasin regioonide komitee esindaja sõnavõttu väga hoolikalt. ma sain aru, et see raport, millest me siin rääkisime, on terve regioonide komitee raport, mis võeti vastu regioonide komitees ühehäälselt. seega on tegu suurepärase dokumendiga, see on tõukejõuks edaspidisele. ma tahtsin lihtsalt kommenteerida, et see ei ole mitte ainult Rahvapartei dokument, vaid see on kogu regioonide komitee dokument ning te jätkuvalt räägite ühtekuuluvuspoliitika aluspõhimõtetest, ühtekuuluvusest, meetoditest. Te küll ei korda kõike, aga, aga ikkagi me, jääb ain-, kõige olulisemaks kriteeriumiks SKT inimese kohta ning seda me toetame, see on väga oluline, siis te võtate sisse ka territoriaalse mõõte, see on väga hea, nimetate liikmesriikide vastutust operatiivprogrammides ja erinevaid võimalusi ko-, kohaliku ja piirkondliku tasandi kaasamiseks, selleks, et inimeste kohalikke vajadusi paremini mõista ja täita. praegu kriisi ajal kui me paneme paika kriteeriumeid eh, regioonide jagamiseks kategooriatesse, siis me ei saa lihtsalt öelda, et mõned regioonid saavad väga hästi hakkama vana statistika põhjal. kui töö, puudus on rohkem kui kakskümmend protsenti, siis on tegu väga suure probleemiga ja seda me peame oma eesmärkides arvestama, siis te rääkisite eh, regioonide ülemineku kategooriatest, regioonid, mis liiguvad ühest kategooriast teise, me ei tea veel, millest me räägime täpselt, me ei tea, kui suur on grupp B näiteks, grupp C, on teil olemas mingisugune süsteem selleks, mehhanismi, üleminekumehhanismi paikapanekuks, sellepärast et kui meil on terve hulk üleminekureegleid selleks, et üks re-, üks piirkond saaks liikuda näiteks sihtalast üks sihtalasse kaks ja nii edasi. mõte on iseenesest hea, aga koos komisjoniga peaksime me tehniliselt selle küsimusega paika panema ja lõpetuseks ütlesite te, et Lissaboni strateegia ning Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiad on samuti asjakohased, sest neid hakatakse nüüd arutama parlamendis. mina loodan, et juuni plenaaril me võtame selles küsimuses juba resolutsiooni vastu. Te nimetasite eh, Lissaboni agendat ja ma mäletan, kui Wim Kokk ütles seda, et mitte et eriti ei ole edu saavutatud, aga tuleb selgeks teha, kes vastutab mille eest, missugused on liikmesriikide kohustused ja nii edasi, kes suunab missugust poliitikat kuhu. Lissaboni lep-, Lissaboni agenda kõige suuremad ebaõnnestumised on just nimelt see, et me ei, ei tegutsenud piisavalt detsentraliseeritud partnerile, partnerite kaasamisel me ei kaasanud piisavalt linnu ja piirkondi ja regioonide komiteena, ma saan aru, te soovite just jälgida, kuidas toimub eesmärkide saavutamine nendes detsentraliseeritud piirkondades, aga on siiski oht, et me võime sedasama viga uuesti korrata. ning kaks tuhat kakskümmend strateegia kohta ütlesime juba eelmisel täiskogul, et regioonide pakti on vaja, me peame tagama selle, et kaks tuhat kakskümmend strateegiasse oleksid linnad ja piirkonnad kaasatud, et me annaksime kohalikele organitele võimaluse osaleda liikmesriikides toimuvates aruteludes ja et nad oleksid osaks ka otsuste tegemisel, ma tean, mis juhtus Hollandis. parlamendis toimus arutelu Lissaboni strateegia osas ja kõik ütlesid jaa, hästi, kõik läheb suurepäraselt, tegu on, ah see on, sellega on kõik korras, see on Euroopa küsimus, kõik järgmine punkt. aga me ei tohiks niimoodi teha, tuleks vaadata kom-, komisjoni teksti, komisjoni tekstis on samuti räägitud suhtlemisest piirkondade, regioonidega suhtlemiseks detsentraliseeritult, aga siiamaani on see strateegia olnud ikkagi väga lühinägelik, neid tuleb ka kaasata, mitte ainult nendega suhelda. nii et meil peaks olema territor-, territoriaalne pakt, mis kaasab ka kohalikke inimesi. see on väga tõsine väljakutse, kuidas kaasata kõik regioonid, kuidas kaasata kõik linnad ning komisjon peab vaatama, kuidas seda teha. mina tahaksin näha mingisugust kindlat otsust, pühendumist sellisele tegevusele. mulle teeb tõsist muret asjaolu, et me räägime Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiast, aga kui meil ei ole mingit pakti, kui meil ei ole mingit kohustust endale võetud, siis see teeb mulle muret, nii et ma toetan teie mõtet ja ütlen seda ka kõikidele teistele fraktsioonidele, me peame läbi mõtlema, kuidas järgmisesse resolutsiooni kakskümmend kakskümmend kohta, kohta see sisse saada. suur tänu ja Konstantse Kretu. Äh, äh, äh, suur tänu, suur tänu, härra Schneider. ma olen selle dokumendiga siin juba mõnda aega tegelenud ja ja olen väga rahul, et meil toimub nüüd arutelu siin parlamendis. me ei ole küll mitmetes punktides ühel meelel, aga ma nõustun mõnes osas. ma olen igati seda meelt, nagu teiegi ütlesite, et ühtekuuluvuspoliitika ei tohiks muutuda kaks tuhat kakskümmend projekti eelarveks ja lubage mul natuke selgitada. praegusel hetkel on struktuurifondid Lissaboni rubriigis jagatud kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani. nüüd me oleme juba otsustanud, et Lissaboni poliitika on läbi kukkunud, ta ei täitnud neid eesmärke, mida me tahtsime saavutada, aga me peame nüüd ikkagi läbi arutama, mis siis Lissaboni poliitikaga halvasti läks, miks meist, meil sellest kasu ei olnud. ja me peame mõtlema ka seda, mida me ühtekuuluvuspoliitikas oleme siiamaani halvasti teinud, aga enne kui me kõike seda oleme tegema hakanud, on meil juba olemas uus strateegia järgmiseks kümneks aastaks, mis võtab arvesse ühtekuuluvuspoliitikas toimu-, toimunut ja ma kardan, et kui me ei aruta ja ei analüüsi eelmiseid ebaõnnestumisi läbi, siis läheb kaks tuhat kakskümmend strateegiaga täpselt samamoodi nagu Lissaboni, Lissaboni poliitikaga, nii et mina leian, et asi on üsna keeruline ja seetõttu arvan, et me peaksime tagama, et ühtekuuluvuspoliitikat vaadeldaks eraldiseisva projektina, kellel on omad eesmärgid, mis peaksid kokku kuuluma teiste eesmärkidega, see on suurepärane, siis kokku tekib niisugune sünergia, aga samas tuleb pöörata kindlalt tähelepanu sellele, et kohe ühtekuuluvuspoliitika tegelikku jõudu ei ei nõrgestataks, et seda ei kasutataks muudeks eesmärkideks. mul on ka üks konkreetne küsimus, seda ei ole selle raporti kontekstis veel arutatud. aga me peame seda ikkagi arutama, tundub mulle. viimase paari nädala jooksul hakkasime mõtlema, et et kas me ühtekuuluvuspoliitikas saaksime kasutada fonde vastavalt äh, kriteeriumitele, mis on paika pandud, aga, ja kas me saaksime need kriteeriumid siis adekvaatselt paika panna ja kuidas seda teha, seda on ari-, arutatud ikka ja jälle. ja seda me peaksime tegema ka siin meie parlamendis toimuvates aruteludes kallid kolleegid, kõnelejate nimekirjas on nüüd kuus inimest, nüüd ma sulgen kõnelejate nimekirja, aga ma palun, et te oleksite siiski üsna, üsna distsiplineeritud oma kõneajast kinnipidamisel, sest siis me peame kahekümne minuti pärast peame hakkama hääletama. nüüd palun, Elizabeth Schneider. Schröder. suur tänu. kõigepealt ma tahaks saada selgitust jah, tõesti, tegu on äh, selle dokumendi kaas on Rahvapartei logoga, nii et ma tahaksin teada, kas tegu on Rahvapartei dokumendiga, kas tegu on Rahvapartei lahendusega, sest et me oleme juba vaadanud erinevate fraktsioonide erinevaid seisukohti ning oleks lihtsalt väga hea teada, missuguste fraktsioonide seisukohad on siin sees ja missuguste mitte, sest et mõned on nagu pigem meie fraktsiooni arvamusega kooskõlas ja mitte Rahvapartei omaga ning seetõttu olekski väga hea teada saada, kelle arvamused siin on. niisiis tahaksin selle kohta selgitust ja tahaks ka selgitust, miks see kaas kannab Rahvapartei logo. nüüd teine küsimus. me ei ole otsustanud siin väga olulist küsimust ja nimelt raha ja seda, kuidas raha hakatakse eraldama me teeme erinevaid pakkumisi regioonidele erinevate eh, pilootprojektide ja niisuguste asjade raames. meil on igasuguseid katselisi pilootprojekte, mis ei ole siis üht, mis ei ole ühtekuuluvuspoliitika eh, projektid otseselt, nii et ei ole siin mitte ühtegi sõna selle kohta, kuidas raha hakatakse jagama ja samuti ei ole ka puudutatud päevakorralist teemat, mis nimelt mis tähendab seda, mis, et regioonid ei suuda endale ise paika pandud eesmärke täita kuskil kuuskümmend, seitsekümmend protsenti võimaldatakse neile finantseerimist, aga seda ülejäänut ei suuda paljud regioonid maksta. ja ma tean, et regioonide poliitika on olnud väga konkreetne selles, et ühtekuuluvuspoliitika seisab eraldi seisvalt üksi, mitte ei kuulu mitte ei kuulu üht teiste poliitikatega kokku, aga tegelikult tuleks vaadata, kuidas nad saaksid oma äh, finantseerimise siiski tagada ja võib-olla tuleb seda raha eraldamist pisut muuta. mina saan aru niimoodi, et regioonide komitee tahaks, et regioonid ise oleksid käivitavaks jõuks, et nemad ise äh, käivitaksid projekte Euroopa raamides, nii et see oleks nagu altpoolt üles minev initsiatiiv ja ma tahaksingi kuulda, mida regioonide komitee arvab, kas te tahate alt üles või ülelt alla, ülevalt alla lähendamist, kas, mida te eelistate? Uh, ja siis veel viimased kõnelejad. härra Teixeira, suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra Schneider, õnnitlused teie raporti puhul teie esitlu-, suurepärase esitluse puhul täna siin. lõikes nelikümmend kolm räägitakse siin ülemineku režiimide küsimusest lähenemisaladel. nii et, et kui saavutatakse seitsmekümne viie protsendi lävi, lävend, sellest on siin juttu, ja siis räägitakse sellest, et et oleks vaja järk-järgulist üleminekut nendele piirkondadele, kes ületavad peatselt seitsmekümne viie protsendi piiri. võtame minu ähm, kodupiirkonna Madeira, mis on äärepoolne piirkond. ja mis on muidugi eraldatud ülejäänud Euroopa Liidust seega väärib mm, eeliskohtlemist. me üritame ju regioonid seada võrdsesse olukorda. tegemist on antud juhul äärealaga. kui Portugal liitus, siis öö, oli sissetulek umbes nelikümmend protsenti Euroopa Liidu keskmisest. ja nüüd on olukord äh, tunduvalt parem. sama võib öelda Kanaari saarte kohta. seal SKT elaniku kohta on üheksakümmend kaheksa protsenti ühenduse keskmisest. küsimus on nüüd selles, et need piirkonnad äh, on endiselt raskustes äh, seoses nende geograafilise asukohaga ja nende probleemidega ei ole meil võimalik tegeleda statistilistel põhjustel. meil on küll suur SKT elaniku kohta ja kui ühtäkki rahastamine lõpetatakse ühel või teisel põhjusel, siis see tabab väga valusalt neid piirkondi me saime sada kaheksakümmend üheksa miljonit eurot ja siis äkki toimus äh, järsk kärbe. eelmisel, kahekümnendal veebruaril toimus ka tohutu looduskatastroof, mis läks maksma miljoneid eurosid kahjude kujul. ja tormi ajal nägime, et tegelikult kuluks äh, kuus aastat ühenduse rahastamist selleks, et korvata kõik need kaju, kahjud, mis leidsid aset kuuetunnise katastroofi vältel. SKT on ilmselt kõige olulisem kriteerium vahendite jagamisel, kuid kui me teisi kriteeriume kasutada ei saa, siis ma ei arva, et olukord kuidagi paraneks. Kanaari saartel näiteks on suurim tööpuudus võrreldes kõigi Hispaania autonoomsete piirkondadega. SKT on aga on üheksakümmend kolm protsenti Euroopa Liidu keskmisest, samas kui tööpuudus on kakskümmend kaheksa protsenti. see, see, nii võib tekkida sotsiaalne revolutsioon. tööpuudus on tegelikult kahekordistunud. kas me nüüd peaksime uurima tööpuuduse taset, seda, mil määral kasutatakse uusi tehnoloogiaid, mitte ainult SKT näitajad ainsa indikaatorina. Mihhail, kas te vastaksite küsimustele? suur tänu ma üritan vastata nendele kõikidele küsimustele. kõigepealt, kelle arvamus see on? muidugi on see regioonide komitee arvamus, vastasel korral poleks ta mind siia kutsunud. ma ei teadnud üldsegi, et see dokument on siia laiali jagatud. minu fraktsioon trükkis selle dokumendi tõepoolest ja see seletab ka, miks seal on Rahvapartei logo Äh, sellise kaanega ta näeb lihtsalt parem välja. minu fraktsioon on seda dokumenti levitanud ja ma ei teadnud tegelikult, et see täpselt nii toimus. kuid siiski äh, minu fraktsioon nii või teisiti toetab kogu seda äh, arvamust, meie hääletasime ka selle poolt, muidugi tegemist kokkuvõttes arvamuse kujul on kompromissiga ka nii toimus asi ju ka parlamendis, võetakse arvesse igasuguseid seisukohti, kuid minu komitee esime-, kuid regioonide komitee nimel ma võin öelda, et see kompromiss siin on sidus ja, ja me võime seda igati toetada meie komitees ja regioonide komitees. olemasolevatest eelarvelistest vahenditest rääkides, arvamuse alguses ütleme me, et on mõjuvaid põhjuseid, ähm, miks äh, esitada eelarvealaseid nõudmisi. suur osa vahenditest peaks olema ühtekuuluvusfondide jaoks olemas, kuid esiteks tuleb mõista, mida me täpselt tahame. ja siis tuleb uurida, millisel määral võime me üksikutele nõudmistele vastu tulla nii et siin arve ei ole konkreetseid äh, taotlusi, konkreetseid summasid. kuid sihtotstarbeline kasutamine on asi, mida me arutasime töörühmas. minu seisukoht on, et me peame teatud asju tegema ja, ja mitte jätma hooletusse teisi küsimusi. integratsioon peab olema, kulgema alt üles. me ei kasutanud siht otstarbelist kulutamist Lissaboni strateegia raames ja tänu sellele oli meil piisavalt vahendeid selleks, et saavutada Lissaboni eesmärke. minu kodu piirkonnas Mm, oli, oli näha, et, et lisab, et tulevikus tuleb teha muudatusi äh, sihtotstarbelise kulutamise osas, et kokkuvõttes meil ole, tekiks sõltumatu ühtekuuluvuspoliitika. integreeritud lähenemine võib sattuda ohtu, sellepärast on vaja mõlema lähenemise vahel harmooniat, kas alt üles või ülalt alla lähenemis, lähenemine. üleminekupiirkondadest rääkides siin dokumendis ütleme väga selgesõnaliselt, et tegemist on teemaga, mis on seotud lähenemisega. muudatusettepanekuid muide üldse ei esitatud sellel teemal ja me kõik olime üksmeelel meie seisukoht oli, et me peame toetama lähenemise eesmärke. ja tänu Euroopa Liidu vahenditele mõned piirkonnad ületavad seitsmekümne viie protsendi piiri. me ei taha uut sihtala tekitada seda ei ole regioonide komiteega kunagi üritanud, keegi ei soovi rääkida olukorrast nendes riikides, mis jäävad seitsmekümne viie ja üheksakümne viie protsendi vahele näiteks. me rääkisime indikaatoritest oma arvamuses mitmel korral oleme öelnud, et olgu siis tegemist sihtalaga üks, kaks või kolm, on territooriume, Äh, mis on erilised, nagu saared, ähm, isoleeritud piirkonnad, mm, kuid äh, Mallorcal näiteks ei ole probleeme, kuid on val-, piirkondi, kus rahvastik on väga hõre. Äh, sõltumata sellest me leiame, et need piirkonnad peavad saama teatud abi. Madeira areng on olnud muljetavaldav. minu kolleeg Jardim rahv-, Rahvapartei fraktsioonis, regioonide komitees on sellest rääkinud. ja meil on vaja universaalseid, kõigi poolt üheselt mõistetavaid kriteeriume ja me ei oska öelda, millised võiksid olla need indikaatorid. me leiame seega, et SKT on see indikaator, millele tuleb tugineda. nüüd struktuurifondid, mida kasutatakse karistusena. sellest me regioonide komitees ei ole rääkinud ma vastan seega siin, milline on minu enda seisukoht, ma leian, et see töötab iseendale vastu, struktuurifondid on vahendid, mida kasutatakse selleks, et äh, nõrgemaid piirkondi aidata. ja kui me rahastamise ära võtame, siis äh, siis me nagu jätaksime kellegi preemiast ilma, kuid samas on asja mõte ju siiski abistamine. me ei ole seda regioonide komitees arutanud, nii et minu isiklik seisukoht on, et on teisi vahendeid, kuidas, kuidas äh, piirkondi karistada, mis oleks äh, kohasemad. ma arvan, et sanktsioonide küsimus on asi, mille üle tuleb mõelda. kuid nõrgemaid veel rohkem nõrgestada, ma leian, et see ei ole õige lähenemine. No äh, me lihtsalt läheme nüüd ajas üle äh, ja võtame aega hääletamise arvelt, seega ma palun kolleegidel teha võimalikult lühidalt. Barbara de Bruin esimene. suur tänu, ma üritan teha nii lühidalt kui võimalik. mõned liikmesriigid, kes on väga hästi kasutanud struktuurivahendeid eelmisel perioodil, on meil öeldud, on olnud Kreeka ja Iirimaa ja oleme arutelus ka kuulnud, et eile just arutelus äh, Dirk Anneri ja Veronika Kahvliga, et erinevused on tegelikult suurenenud Kreekas endas selle perioodi jooksul ja ma tean oma kogemuste põhjal, et seda võib öelda ka Iirimaa kohta ma tervitan teie kokkuvõtetes, kokkuvõtetes seda, et te räägite ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide alal erinevuste vähenemisest arengutasemetes erinevate piirkondade vahel. kuidas oma aruteludes kavatsete te seda arvesse võtta järgmisel perioodil? Eh, seda asjaolu, et mõnedes piirkondades on erinevused hoopis suurenenud, kuidas te kavatsete seda kajastada oma eh, planeerimistegevuses sihtotstarbelised kulutused on kindlasti üks osa sellest arutelust, kuid eh, milliseid arutelusid on teil veel olnud? suur tänu, järgmine kõneleja. härra Alves, suur tänu. tahaksin õnnitleda Michael Schneiderit ja regioonide komiteed suurepärase arvamuse eest mina olen sihtalast üks Asooridelt, mis on majanduslikult ja poliitiliselt autonoomne piirkond. ja selle ja sellise pilguga ma seda dokumenti ka loen ja ma pean ütlema, et minu seisukoht on, et minu jaoks selle dokumendi toetamisega probleemi ei ole, see on juba regioonide komitee poolt vastu võetud. taasriigistamise vastu öö, olete te ja te ütlete ka, äh, et te ei taha ka, et äh, regioonid ise võtaksid ühtekuuluvuspoliitika enda kanda. ma olen nõus teie seisukohtadega. Te räägite ka vähem arenenud, arenenud piirkondadest, kes saavad kõige rohkem toetust. ja seega ütlete ka, et lähenemispoliitika on väga tähtis. ja neid poliitikaid tuleb säilitada selleks, et vähem arenenud piirkonnad võiksid saavutada oma täieliku potentsiaali ja sellega tuleb tegeleda äh, pra-, alates praegusest ajahetkest kuni strateegia kaks tuhat kakskümmend lõpuleviimiseni. igal piirkonnal on vaja mõistlikke eesmärke selleks, et tekiks kõiki haarav jätkusuutlik areng. nii et teie arvamuse eesmärk on harmoonia poliitikate vahel ja regionaalsete strateegiate vahel. Need on sisulised küsimused, mis on väga õigesti leidnud rõhutamist teie dokumendis. tõsi on see, et ressurssi, ressursse on vähe ja seepärast tuleb neid kasutada tulemuslikumalt ja tõhusamalt. jaa, tänke, Frau Vorsitzende, tänke auch Herrn, an Herrn Schneider. Äh, suur, suur tänu. ma tahaksin tänada proua, äh, härra, proua, härra, härra Schneiderit selle väga selge ja täpse dokumendi eest. mul on paar kommentaari. esiteks tegevusmehhanism. struktuuri ja ühtekuuluvusfondi kasutamisel, võib-olla ka põllumajandusvahendite kasutamisel, arutasime seda ka Dirk Kaaneriga eile. ma ei suuda kujutleda, et riik mis on toime pannud rikkumisi fondide kasutamisel ja seda korduvalt, saab neid e-, endiselt kasutada, ma arvan, et meil peaksid olema tugevamad kontrollimehhanismid ja kui me räägime ühtekuuluvusest ja struktuurifondidest, siis me tahaksime nende fondide kasutamist peatada teatud juhtudel. mul on üks küsimus ülekuu, üleminekuperioodi kohta. Te ütlesite, et ülemin-, rääkisite üleminekuabist, te ütlesite, et see on suunatud peamiselt nendele piirkondadele, kus on olnud suurem rahastamine, kuid on ka olemasolevate piirkondade enamus mõningatel juhtudel on sellel mõju tööpuudusele ja väga paljudes piirkondades on õnnestunud luua, lisandväärtust on loodud VKE-de võrgustik. kas ei võiks näiteks Äh, mõelda sellele, et isegi Lääne-Euroopas on mõned piirkonnad üsna vaesed veel. võib-olla oleks võimalik suurendada vahendeid sihtala kahe piirkondade jaoks. suur tänu ka, mina tahaksin õnnitleda härra Schneiderit tema suurepärase raporti äh, puhul. Lambert von Nistelrooy tegi väga olulise märkuse, öeldes et peaks kohalikke ametivõime rohkem kaasata, ma arvan, et see on väga tähtis. ja tähtis on, on mõelda äh, just sellele, et et kohalikud omavalitsused tunnevad ennast väga kaugel seisvana Euroopa otsuse langetajatest. on väga positiivsed, see as-, see ettepanek on väga positiivne ja see tuleks kindlasti kaasata. teiseks, ma olen nõus, et me peame mõtlema selle peale, kuidas me jaotame piirkondi, seitsmekümne viie protsendi kriteerium on olnud siiamaani hea, kuid see ei tohiks olla mitte ainus indikaator. tervitan härra Schneideri seisukohta siin ja nüüd tööhõive aastane tööhõive võiks olla äh, päris heaks indikaatoriks ja mitte nii palju seitsmekümne viie protsendi kriteerium. kui piirkonnas on ütleme, kahekümneprotsendiline tööpuudus, siis ta ilmselt on üle seitsmekümne viie protsendilise SKT-ga. ja minu koduriigis on minipiirkonnad, kes üldse üldises kontekstis toetust ei saaks. nii et peame mõtlema, kuidas regioone õieti kategooriatesse jagatakse. ja Lissaboni strateegia ja probleemid tuleb ületada, mind hakkab tüütama juba see, et Lissaboni strateegia on olnud nurjumine, kuid meil ei ole tegelikult mingeid näitajaid, mis ütleksid, miks ja kuidas ta on nurjunud. nii et ei räägita edusammudest. analüüs peab olema õiglane, sest Lissaboni strateegias oli ka häid asju, mida ei ole piisavalt rõhutatud. ja kui öeldakse, et Lissaboni strateegia on nurjunud, siis tähendab, et need inimesed ise on läbi kukkunud on vaja tasakaalustatud lähenemist. kõik ei ole sugugi norjumine Euroopa Liidus, kuid meil, meil on vaja asjad, asjadada perspektiivi ja näha asju tasakaalukalt. viimane kõneleja, härra Tremopulos. proua esinaine, härra Schneider. ebavõrdsus regioonide vahel teatud riikides, nagu näiteks Kreeka, on süvenenud, on siin öeldud erinevused, ebavõrdsus li-, teatud linnade, saarte, suurte linnade vahel on kasvanud. kuidas poliitika võiks leida uusi lähenemisi selleks, et vähendada neid suuri erinevusi? ja üks ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidest tulevikus saab olema tõhustada kohalike omavalitsuste võimu ja lähimuspõhimõtet. kuidas me suudame säilitada tasakaalu lähimuspõhimõtte ja Euroopa Liidu poolse kontrolli vahel? ja, ich danke Ihnen herzlich ähm.... jah, aitäh tahaksin täpsustada üht, sest võib-olla on tekkinud siin valesti mõistmine. selles osas, mis puudutab äh, regioonide määratlust, siis meie toetame seda, et oleks ainult üks näitaja, SKT, rohkem näitajaid me ei taha. siin võib rääkida hindamise seisukohalt, muudest näitajatest, äh, samuti paindlikkuse seisukohalt, aga mis puudutab äh, regioonide määratlust siis me leiame, et määravaks näitajaks peab olema SKT. mis puudutab sihtala kaks vahendeid, siis härra Piiper, ma tahaksin vastata teile nüüd väga diplomaatiliselt. me oleme meelega loobunud siin arvudest rääkimisest üleminekupiirkondade puhul me leiame, et tegemist peab olema siis nende piirkondadega, mis vastavad praegustele tingimustele. me rääkisime praegusest eelarvest, mitte ilmtingimata eelarve suurendamisest. mis puudutab nüüd sanktsioone, siis ja seda läbi struktuurifondide, siis ma olen, selgitasin oma seisukohta, aga kui tegemist on kuritarvituse või pettusega ja kui me ütleme, et nüüd keerame kraanid kinni, enam ei rahasta, siis selle üle peaks ikkagi pikemalt mõtlema. ma usun, et me jõuame päris kiirelt üksmeelele neis küsimustes. et seos Lissaboni strateegia ja kaks tuhat kakskümmend strateegia vahel ja ühtekuuluvuspoliitika vahel, siis härra Albrecht ütles mõni aasta tagasi järgnevat. ta ütles, et Lissaboni strateegia on ajutine strateegia ja kui kõik läheb hästi, siis me saavutame selle strateegia eesmärgid, nii see aga ei olnud. kuid pärast seda strateegiat ikkagi ühtekuuluvuspoliitika jätkub sellepärast et see on paika pandud lepingus, see on jätkuv pidev poliitika, mitte ajutine. ja nii on see ka strateegia kaks tuhat kakskümmend puhul, ühtekuuluvuspoliitikal, regionaalpoliitikal on oma koht väga olulistel põhjustel ja nii see peab ka jääma. I would like to thank you very much. suur tänu, ma tahaksin äh, teid tänada meie kõigi poolt ja jääme ootama edasist koostööd. kui teil on valmis oluline seisukoht, siis meil on väga hea meel, kui te jagate seda meiega ka edaspidi. lugupeetud kolleegid, läheme nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on esimene hääletus, punkt üksteist. enne kui me alustame, tahaksin kontrollida, kas hääletusseadmed töötavad, nii et palun pange oma kaardid valmis. alustame hääletuse ja kontrollime hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? just seda ma üritasingi nüüd tõestada, jah. et kas te lõpetaksite rääkimise ja keskenduksite hääletusele. hääletus on nüüd alanud, kallid kolleegid kas keegi veel ei hääletanud? kõik ei ole vist veel valmis, nii et nüüd on hääletus lõppenud. nii et äh, tundub, et äh, töötab. alustame siis üheteistkümnenda päevakorrapunktiga, see on siis Sean Kelly raport. muudatusettepanek üks, kes on poolt? Konstantse Kreel suur tänu. härra Lenetšiki häält tuleb samuti arvestada. tal ei ole hääletuskaarti, kuid ta on siin kohal eh? jah, palun mul on väga kahju, kuid mul on täpselt sama olukord, ma unustasin oma hääletuskaardi, kas oleks võimalik, et me hääletaksime käe tõstmisega? It's up to me apparently to decide. Äh, vist pean mina otsustama, jah, siis ma otsustan jah. suur tänu. palun ärge nüüd äh, ka äh, liialdage ka sellega. nii, kallid kolleegid üks asi teeb veel selle meie jaoks keeruliseks. me ei istu fraktsioonide kaupa siin, sellepärast on väga rah-, raske öö, hinnata tulemust hääletusel, nii et tõstke palun käsi selgelt, siis on meie jaoks öö, pilt palju lihtsam, enamus hääletusi ei ole elektroonilised. nüüd Sean Keeli muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud, tundub. nüüd elektrooniliselt kogu raport. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend üks poolt, üks erapooletu. suur tänu päevakorrapunkt kaksteist, õnnitlused muidugi. nüüd päevakorrapunkt kaksteist, Roodik Raatsa raport. siin on palju hääletusi, kolleegid, nii et palun keskenduge hääletamisele. muudatusettepanek seitse, kes on poolt? vastu erapooletuid, tundub äh, selgelt vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt? vastu. erapooletuid, vastu võetud. edasi, muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt? vastu. erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kolm poolt. vastu erapooletuid vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid minu meelest vastu võetud. kolmkümmend üks poolt ja langeb ära. kompromiss viis poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend viis osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid me peame kontrollima teine osa, muudatusettepanek kolmkümmend viis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend poolt, kakskümmend kaks vastu tagasi lükatud. kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletuid minu arvates vastu võetud me ei hääleta muudatusettepanekut viiskümmend kaks, on keeleline. Läheme edasi viiskümmend kolm, kes on poolt? vastu. erapooletuid? tundub, et vastu võetud. võime üritada kontrollida, viiskümmend kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud suure enamusega, kolmkümmend üks poolt, kaksteist vastu, viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. ja nüüd viiskümmend üheksa, ei, langeb ära. kuuskümmend kaks seega, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kümme, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. kuuskümmend neli suulise muudatusettepanekuga muudetud kujul, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. ja kuuskümmend viis kasulise muudatusettepanekuga hääletatud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend kaheksa, poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. ja nüüd põhjendused, uus suulise, suuline muudat-, suulise muudatusettepanekuga Krat-, proua Kratsa poolt, keegi ei ole vastu, seega hääletame, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, põhjendus A, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, põhjendus C, poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. põhjendus C A, mis on uus, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss üks, see on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja nüüd hääletame kogu raporti üle, elektrooniline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. nelikümmend kaks poolt, kaks erapooletut, õnnitlused. Sorry, I don't have a list, but I have. So we go now, dear colleagues, we, we go. niisiis, nüüd me Läheme päevakorrapunkti juurde number kolmteist, mis on Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia ühtekuuluvuspoliitikas. siin on jällegi palju muudatusettepanekuid ning hääletus tuleb pikk ning me alustame, kui loodetavasti kõik on valmis, kompromiss üks, kes on poolt? vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd kompromiss kaks, kes on poolt? vastu erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, siis üksteist, äh, suuline muudatusettepanek, niisiis äh, vastuhääli ei ole, seega siis poolt, vastu, erapooletuid, mulle tundub, et peame kontrollima niisiis, kallid kolleegid, muudatusettepanek number üksteist. me lõpetame hääletuse ja see on tagasi lükatud kakskümmend poolt, kakskümmend neli vastu. ja nüüd me hääletame muudatusettepanekut number üksteist niisugusel kujul, nagu ta algselt on tehtud, ilma suulise muudatusega. kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu ollakse, nii et see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, selle juures on samuti mu muudatusettepanek suuline, kas sellele on on vastuväiteid, selge, selge muudatusettepanek langeb ära ja nüüd muudatusettepanek kaksteist ilma suuliseta poolt vastu erapooletuid, see on selgelt tagasi lükatud. nüüd me läheme siis kompromissi juurde. kolm poolt vastu erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. nii, ahveti muudatusettepanek number kuus, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud ja Envi muudatusettepanek kümme, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, muudatusettepanek number kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud nüüd kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nii, nüüd on muudatusettepanek number kakskümmend seitse, kes on poolt? kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd äh, kakskümmend kaheksa, muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, poolt, vastu erapooletuid, see on ka vastu võetud, nüüd kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd me jõuame kohe muudusettepanekuni sada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, see on ka tagasi lükatud, kompromiss number kuus, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud nüüd muudatusettepanek nelikümmend, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. nüüd Envi muudatusettepanek number viis, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üks, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud kompromiss number seitse, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd on kompromiss kaheksa, kes on selle poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. ja liigume edasi kohe muudatusettepanek nelikümmend üheksa, kes on selle poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud nüüd muudatusettepanek viiskümmend üks, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on ka vastu võetud. nüüd on meil tegu muudatusettepanekuga viiskümmend kolm, see on koos suulise muudatusettepanekuga, sellele vastuväiteid ei ole, niisiis hääletame parandatult muudatusettepanekut, kes on poolt, kes vastu erapooletuid, see on vastu võetud. no mulle tundub, et see sai vastu võetud, jah. ja nüüd muudatusettepanek viiskümmend neli. niisiis viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd läheme edasi muudatusettepanek kuuskümmend kolm kohe, kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kuuskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, mulle tundub, et vastu võetud, kas selgitame? nii et kui soovite, siis kontrollime kontrollime muudatusettepanekut kuuskümmend viis, hääletus on avatud. suletud. kakskümmend kolm on vastu. see langeb ära, siis see on tagasi lükatud, oli kuuskümmend viis ja nüüd kompromiss kümme, poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss üksteist, poolt vastu, erapooletuid. see on vastu võetud. nüüd muudatusettepanek number seitsekümmend kaks, poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. seitsekümmend kolm, poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. seitsekümmend neli, poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. seitsekümmend viis, poolt vastu, erapooletuid see on vastu võetud seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid. seitsekümne, seitsekümmend kuus, seda me tahaks kontrollida. seitsekümmend kuus kontrollime, hääletus on lõppenud, see on vastu võetud kakskümmend seitse on poolt, kaheksateist vastu. nüüd on meil seitsekümmend kaheksa ja ei, ei, vabandust, seitsekümmend seitse ütleb proua eesistuja, poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, osade kaupa hääletamine, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. teine osa muudatusettepanekust seitsekümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletuid, see langeb ära tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid. mulle tundub, et see kukkus, aga vaatame, kontrollime kaheksakümmend kahte elektrooniliselt hääletus on avatud, hääletus on lõppenud, see on vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, kaheksateist vastu. nüüd läheme muudatusettepaneku juurde, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid. see on vastu võetud, kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud kompromiss kaksteist, kes on selle poolt, vastu, erapooletuid, see on samuti vastu võetud. nüüd me jõuame kompromissi kolmteist juurde, kes on poolt, kompromiss kolmteist, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd tuleb kohe kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss viisteist nüüd poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss kuusteist, poolt, vastu. niisiis poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kuusteist, kompromiss kuusteist on vastu võetud. nüüd me jõuame muudatusettepanekuni sada seitse, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletuid. see on tagasi lükatud. sada üheksa suulise muudatusettepanekuga, kes on sellise parandatud teksti poolt? hetk, hetk. härra Olenitšek, teie olete vastu. nii et proua esinaine, ma tahtsin esitada täiendava muudatusettepaneku veel sellele suulisele muudatusettepanekule, et tagada, et see täiesti õigesti kõlab. ja see kõlab nii. Konföderatsioon Rossijski, Bielorusi oraz Norvegi. kas mingeid vastuväiteid niisugusele muudetud tekstile on sada üheksa muudatusettepanekus? vastuväiteid ei ole, siis me hääletame kaks korda suuliselt parandatud muudatusettepaneku sada üheksa poolt, kes on poolt, kes vastu. see on vastu võetud kaks korda suuliselt parandatud, nüüd läheme äh, äh, uute sissejuhatavate märkuste juurde, äh, siis kes on poolt, vastu number üks oli see era- ja nüüd jõuame põhjenduspunktide juurde Äh, siin on muudatusettepanek number kaks, poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, muudatusettepanek kolm, poolt vastu, me kontrollime, see on põhjenduspunkt B, muudatusettepanek kolm, kontrollime seda. hääletus on avatud. ja nüüd on hääletus lõppenud ning see on vastu võetud kakskümmend kuus poolt, kakskümmend kaheksa vastu ja nüüd me jõuame põhjenduspunkt D, muudatusettepanek kuus, mis on parandatud suulise muudatusettepanekuga, niisiis par-, hääletame parandatud põhjenduspunkt D muudatusettepanekut poolt, vastu, mulle tundub, et on vastu võetud, teile ka, selge, kõik on rahvaparteide, võite ilmselt olla rõõmsad. no hästi, me muudatusettepanek kuus, põhjenduspunkt D, parandatud versioon, hääletame elektrooniliselt. see on vastu võetud ja niisiis kakskümmend üheksa kuueteistkümne vastu, nii et vastu võetud kakskümmend üheksa oli poolthääled. nüüd on meil väliskomisjoni nõuanded, siis on meil siin ahvet muudatusettepanek, suud-, nõuanne number kaks, kahes osas hääletatud, esimene osa tagasi lükatud ja teine osa, kes on poolt, kes vastu, see on vastu võetud. niisiis, teine osa on selgelt vastu võetud. nüüd väliskomisjoni ahveti muudatusettepanek, soovitus number kolm, kahes osas hääletamine, esimene osa, kes on poolt, kes vastu, see on vastu võetud. ja nüüd teine osa, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. nüüd ahvet viis poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, ahvet seitse poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. ahvet kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. ahvet üheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. ahvet kümme poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. ahvet üksteist, kes on poolt, vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud ja ahvet kaksteist poolt vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud. ja nüüd me läheme Envi nõuannete soovituste juurde, Envi üks poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, Envi kaks poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, Envi kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime niisiis kontrollime NV3 elektrooniliselt. avatud, suletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, kakskümmend üks vastu, nüüd on NV4, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on selgelt vastu võetud, NV6 poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, NV7 poolt, vastu erapooletuid ma ei saa täpselt aru, ütleb proua esinaine. midagi on siin valesti sotsiaaldemokraatidega, igal juhul peame kontrollima. lugupeetud kolleegid, NV seitse, kontrollime, hääletus on avatud ja hääletame. ja nüüd on hääletus lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend üks vastu Te ei soovi midagi lisada, kes ei hääletanud? ei. niisiis on vastu võetud. nüüd võtame NV üksteist. ka lugupeetud kolleegid, kes on NV üksteist poolt, kes vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, NV kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu erapooletuid. minu arust on see tagasi lükatud. rahvapartei ei soovi kontrollida või soovib, no kontrollime ENVI kolmteist, ENVI kolmteist, elektrooniline kontroll avatud. ja suletud, niisiis kakskümmend viis poolt, üheksateist vastu, vastu võetud. ENVI neliteist poolt, vastu erapooletuid. see on vastu võetud minu arust. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid. see on tagasi lükatud ning kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on samuti vastu võetud. või te ei ole kindel? palun kontrollime kuuteteist, et oleks kindel, kontrollime NV kuusteist hääletus on avatud, kuusteist NV ja hääletus lõppenud, kakskümmend kolm poolt, kakskümmend üks vastu, niisiis vastu võetud. ja nüüd tuleme Transpordi- ja Turismikomisjoni soovituste juurde. transport üks poolt vastu, minu arust vastu võetud. kontrollime, Tran kaks poolt vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud. nüüd TRAN kolm poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, neli poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, viis poolt vastu, erapooletuid. kontrollime transport viite hääletus algab. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend neli vastu, niisiis tagasi lükatud. nüüd kuus, transport kuus poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, aga ei kontrolli me transport seitset, seda hääletus lõppenud, kakskümmend kolm poolt, kakskümmend kaks vastu. näete, kui raske on tihtipeale näha. niisiis kaheksa, transport kaheksa poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, tran üheksa poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, number kümme poolt vastu, erapooletuid. tuleb kontrollida, nii kontrollime numbrit kümme. niisiis kakskümmend viis poolt, kakskümmend vastu, see on va-, vastu võetud. nüüd üksteist poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu erapooletuid, see on vastu võetud ning kolmteist poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, neliteist poolt vastu, erapooletuid, ma ei tea, tuleb kontrollida, kontrollime transport neliteist. hääletus avatud, hääletus lõppenud, kakskümmend viis poolt, üheksateist vastu nii et selgelt vastu võetud, viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid minu arust on tagasi lükatud, aga võime ka kontrollida, kontrollime, kontrollime viiteist. niisiis, viisteist, kontrollime viiteist. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend üks vastu. niisiis, vastu võetud, viisteist sai vastu võetud, kuusteist kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud ja seitseteist, kes on poolt, vastu. kahjuks tuleb ka seitseteist kontrollida. hääletus on avatud, seitseteist transport kakskümmend kuus poolt, kaheksateist vastu, selge vastu võetud. ja nüüd kogu raporti projekt hääleta, hääletame elektrooniliselt, me avame hääletuse. ja hääletus on lõppenud. viis, nelikümmend kolm poolt, üks vastu. palju õnne, härra Orenitšek! Thank you, dear colleague. suur tänu kallid kolleegid, kas Laslo on siin? jah. ja nüüd me läheme päevakorrapunkti juurde number neliteist ja nüüd ma annangi sõna Laslo Surjanile, raportöörile, kes selgitab meile eelarve keerukusi. kolleegid, meil on neljateistkümnes päevakorrapunkt ja sõna on Laslo Surjanil. suur tänu, proua esinaine, ma mõistan, et terve hulk kolleegi läheb ära, sest et eelarve ei ole eriti huvitav. praeguses menetluse faasis palun luba rääkida hispaania keeles, vabandust, ungari keeles, <laughs> nii et äh, palun kaalut-, kasutage kõrvaklappe. kallid kolleegid tegemist on siis esimese etapiga eelarve väljatöötamisel ja meil on olnud esimene arvamuste vahetus. ma olen tutvunud erinevate dokumentidega, erinevate arvamustega, mis viimastel aastatel on esile kerkinud ning ma olen ette valmistanud esmase teksti projekti, mida siis täiendan pärast tänast arutelu, ehk siis teisisõnu ma lisan ka teiepoolsed märkused siia. nii et äh, siis on meil võimalik ka tõlkida see erinevatesse keeltesse ning äh, viie nädala pärast, kaksteist juuli, komisjon siis äh, saab meiepoolset teksti ja saab seda ka arutada Äh, mitte ainult äh, siis äh, lähtudes meie ideedest, vaid kirjaliku teksti alusel. ja ma arvan, et igati mõistlik on, et juuli lõpus kaks nädalat pärast teksti tutvustamist siis on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg nelja päeva pärast, pärast meie arutelu võtab nõukogu vastu oma otsuse esmase äh, eelarve eelnõu osas. nii et tõenäoliselt see projekt äh, muutub veel suuresti. see, mis praegu on ja me, kindlasti muutub ka veel see, mis komisjoni ettepanekus on. Teie raportöör peab omalt poolt samuti tegema muudatusettepanekuid äh, nõukogu tekstile. mõnes mõttes see ei ole niivõrd minu töö, vaid sekretäriaat siis automaatselt edastab nõukogu poolt soovitavad kärped ja siis meie neid parandame praegu on meil ainult eelnõu, ei ole veel lõplikku projekti ja seepärast ma räägingi nõukogu tekstist ja komisjoni tekstist edasi. Äh, Strasbourgis äh, siis järgmisel äh, täiskogul me tõenäoliselt hääletame muudatusettepanekute üle ja teksti enda üle, kuid me oleme endiselt siin ajakavas, sellepärast et eelarvekomisjonis kahekümne kaheksanda septembri nädalal tõenäoliselt hääletame siis muudatusettepanekute üle. nii et äh, siis on meil piisavalt aega, et ka Regionaalarengu Komisjoni arvamust ar arvesse võtta. kaheksateist oktoober hääletatakse äh, eelarve üle komisjonis ning kakskümmend kaks oktoober, üksteist november on esimene lepitus vastavalt siis uutele eeskirjadele. nüüd, olles kirjeldanud ajakava, tahaksin rääkida paari sõnaga konkreetselt eelarvest. sellisel kujul, nagu see on komisjoni dokumendis, siin on mõningaid häid uud-, häid uudiseid näiteks see peatükk, mis meid puudutab, siis siin on seitseteist protsenti äh, rohkem nähtud ette assigneeringute osas, väljamaksete osas. aga kui me nüüd võtame arvesse, et kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa et ühtekuuluvusfondi maksete osas kasutati vähem kui äh, eelnevatel aastatel, ehk siis eelarvetsükli teise osa raames. Äh, see tähendab seda, et tõenäoliselt kaks tuhat üksteist, kaks et kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist eh, tõenäoliselt on palju suurem nõudlus maksete osas ning me ei tea veel kas, kas seitseteist protsenti on piisav. iga aasta nõukoguga me peame läbi vaatama siis selle küsimuse ja mõtlema sellele, kuidas toime tulla. kuid ma soovin, et ka komisjon toetaks seda, ehk siis hoolimata seitsmeteistkümne protsendilisest tõusust me ei ole veendunud selles, et nõudmine tegelikult ei ole suurem. samuti üks halb, halb uudis kogu peatükk üks B. siin on ainult kolm koma kuus protsenti ette nähtud tõusu. ja isegi kui struktuuri ja ühtekuuluvusfondi puhul me näeme vabandust, struktuurifondide puhul on see alla kahe protsendi, mis puudutab kulukohustusi, kui mm, samas äh, ühtekuuluvusfondi puhul oli see veel vastuvõetav. ma leian, et vastavad ri-, et riigid on kasutanud kulukohustusi proportsionaalselt õigeaegselt, ehk siis märtsikuus viiekümne, kuuekümne protsendi vahel selle aasta eelarvest. nii et proportsionaalselt see tähendab, et me oleme sajaprotsendiliselt kulukohustusi täitnud, aga maksete osas on defitsiit tekkinud. ja see on problemaatiline siis mak-, maksete osas proportsionaalselt me oleme õigeaegselt suutnud välja maksta ainult viiskümmend protsenti, nii et see on kindlasti üks küsimus, mida tuleb nõukoguga arutada ja seda ei ole kerge korraldada. ma loodan, et eelarvekomitee, komisjon toetab regionaalkomiteed ja kui me suudame välja tuua selle punase joone, millest üle ei tohi minna. ja kui me suudame ütelda, millistes küsimustes me ei saa nõukogule liiga palju mänguruumi jätta. ning veel paar sõna ühe uue taktika kohta, mis tuleneb Lissaboni lepingust. ka siin sellel punasel joonel võib olla väga suur tähtsus. tahaksin samuti tõstatada mõningad probleemid, millega tuleb arvestada. kui te soovite oma nimel või fraktsiooni nimel teha muudatusettepanekuid. ühest küljest parlamendil on väga vähe manööverdamisruumi ja võib-olla kunagi varem polegi seda meil nii vähe olnud. me räägime ühtekuuluvus programmidesse eh, mitmetest miljarditest, aga manööverdamisruumi on meil ainult kuueteist miljoni ulatuses. nii et see on tõesti naeruväärselt väike. see on eh, ühest küljest probleemiks, eh, teisalt jällegi ei ole see niivõrd tõsine, sellepärast et eelarve küsimustega tegeleb kolleeg äh, Janos Levandovski. Levandovski. ning äh, seetõttu on meil võimalik siin tagada, et äh, see manööverdamisruum oleks dokumendis sees, aga pilootprojektide osas on meil probleeme, sest et vahendeid piisavalt ei ole aga me peame kindlasti arvestama sellega, me ei saa selle aasta eelarves seda osa muuta. samas on käimas ka päris karm võitlus eh, parlamendi, komisjoni ja nõukogu vahel. selles osas, mis puudutab iga-aastast ülevaatamist, eh, peale parlamendi keegi seda ei taha kui aga eelarvekomisjon, komisjoni toetavad ka regionaal, toetab ka Regionaalarengu Komisjon, siis vahest läheb see läbi, kuid liigselt loota pole mõtet. ma rääkisin sellest, et ainult viiekümne protsendi ulatuses on eh, maksed eh, sooritatud eh, proportsionaalselt siis liikmesriikide poolt. ja nüüd tuleks vaadata, kuidas, mida, kuidas toimida nende miljarditega, mida ei ole ära kasutatud ja kuidas need tagasi liikmesriikidele suunata. ja siin ütleb nõukogu, et meil on vaja rohkem nõuda, see on väga oluline, eriti just praegusel kriisi ajal, meil ei ole paremat vahendid tegelikult kui ühtekuuluvusfond, et kriisist välja tulla. nii et seetõttu peabki äh, rõhku panema sellele, et liikmesriigid paremini kasutaks ära fonde ja et nad äh, ka raamistikust kinni peaksid. kuid samas on see jällegi raskem kui varem, sellepärast et liikmesriikides on rohkem äh, raskusi kui varemalt kui näiteks liikmesriik ise on olnud sunnitud oma eelarvet kärpima kahekümne protsendi ulatuses, siis on väga raske veenda seda liikmesriiki, et ta suurendaks osalust äh, ühenduse eelarves, näiteks Hispaania võttis äh, sellise otsuse vastu ühe, ühe häälega. selle otsuse poolt siis rohkem kui vastu, nii et äh, kõik, kõik need, kes nüüd soovivad midagi uut, midagi lisada siia Euroopa eelarvesse, siis nad üritavad meie eelarve ülejääki ära kasutada, Ühtekuuluvusfondi eelarve ülejääki ära kasutada ja ma hea meelega näen, et volinik ei ole nõustunud sellega. nüüd paar sõna selle kohta, mis puudutab pilootprojekte, sellepärast et siin oleme me juba ära teinud äh, palju tööd, mitmed äh, saadikud on esitanud äh, projekte ning on siis saatnud läbi sekretäriaadi raportöörile oma ettepanekud see on oluline seetõttu, et, et institutsioonide vahelises lepingus on parlament võtnud endale kohustuse välja tulla pilootprojektidega ning äh, ettevalmistava töö samuti teeb ära ja siis seejärel komisjon otsustab, milliseid projekte ta peab teostatavaks. see teostatavus on väga oluline kuuendal septembril, kui me oma seisukohti väljendame just muudatusettepanekute osas. ma tahaksin, et need muudatusettepanekud, mis saavad komisjoni toetuse, ka läheksid raportisse ning seejärel siis oleksid eelarve puhul, tuleksid samuti arvesse muudatusettepanekutena. kui meie komisjon toetab mingeid muudatusettepanekuid, siis äh, on rohkem šansse, et äh, pearaportöör ka nõustub nendega. nüüd, kui nende mõne miljoni osas me muudatusi teeme, siis tegelikult me peame ikkagi otsustama oma prioriteetide üle, me ei saa lasta eelarvekomisjonil siin kõike ära otsustada. ma usun, et te kõik mäletate, teate, et ma olen ka eelarvekomisjonis liige ja et ma kasutan ära kõiki võimalusi seal, et esindada ka regionaalkomisjoni huve ja kindlasti ma ei piirdu mitte ainult raportööri rolliga nüüd, mis pilootprojekte puudutab praegu, siis eh, siin, see ei peaks piirama mitte kedagi vabandust, siin peaks ikkagi olema kõikidel võimalus äh, teha muudatusettepanekuid eelarvesse. lõpliku otsuse võtab vastu parlament sügisel. kui me tahame, et meie positsioon oleks parem läbirääkimiste käigus ja kui me tahame võidelda eelarve kärbete vastu, siis oleks oluline, väljendada seda, et ei piisa sellest, kui meil on kulukohustused ja signeeringud ja et seda eeskirjade kohaselt kulutatakse, vaid me peame samuti rõhku panema sellele, kas on äh, püstitatud eesmärgid saavutatud. me peame tõestama ka oma, oma kodanikele, et me lihtsalt ei kuluta raha. viimase kahe aasta jooksul on äh, parlament ja komisjon toetanud seda mõtet, et liikmesriigid kasutaks õigesti ühtekuuluvuspoliitika vahendeid, et kriisist välja tulla. ehk siis teisisõnu ei tohi teha lihtsalt prestiižikaid investeeringuid, vaid tuleb investeerida raha niimoodi, et SKT kasvaks ja loodaks töökohti. lugupeetud esinaine kolleegid. ma usun, et esimese, esmase arutelu jaoks sellest tutvustusest piisab, ma ootan suure huviga teie märkusi. ja teen ettepaneku, et pärast arutelu siis ma koostan inglisekeelse teksti ja kõik, kes selle vastu huvi tunnevad, võivad sellega saada. muidugi mõista, kui eh, fraktsioonid eh, tulevad eh, minu juurde oma ideedega, siis me saame pidada ka kahepoolseid vestlusi selle üle ja see kindlasti hõlbustab minu tööd. ma usun, et meie eesmärgiks ei saa olla see, et liberaalide või Rahvapartei ideesid läbi suruda lihtsalt selleks, et ennast väärtustada, vaid meil on probleeme, me peame tõhusad olema eh, ja seda ka läbirääkimistes nõukoguga ning selleks on meil vaja kõik oma jõud koondada. ma olen igati teadlik sellest, et ma ei esinda siin mitte ainult oma fraktsiooni ega ka oma liikmesriiki, koduriiki, vaid et ma esindan ikkagi meie komisjoni huve ja selleks on vaja, et meie komisjonil oleks üksmeelne arvamus. ma üritan üles näidata võimalikult suurt paindlikkust ja kaasata kõikide fraktsioonide arvamused. siiani on see hästi toiminud ja loodetavasti ka tulevikus saab see nii olema. suur aitäh! Uh, suur tänu, Laslo Surjan! ja nüüd kaks kolleegi soovivad sõna. meil on ainult viisteist minutit aega, ma tuletaksin meelde Äh, härra Kodmanis. ma olen ka eelarvekomisjoni liige ja sellepärast äh, ma ütleksin, et eile me hääletasime proua Hoffmeieri ettepanekut eelarvekomisjonis ja selles muudatusettepanekus rõhutatakse, et komisjon peab tööd tegema koostööd äh, ka nende riikidega, kellel on vähem vastuvõtusuutlikkust ühtekuuluvusvahendite osas ja see on päris lihtne mõista, millised riigid need on. mõned sõnad aga nüüd reaalse eelarve kohta. nagu härra Surjan ütles, mina võib-olla vahe, esiteks, regionaalpoliitika, millega meie tegeleme, ja need inimesed, kes komisjonis sellega tegelevad, saavad maksetena vähemalt neli miljonit juurde. seega administratsioon saab maksetena umbes neli miljonit juurde. aastal kaks tuhat üheksa oli meil nendeks vajadusteks kaheksakümmend seitse miljonit, praegusel aastal kaheksakümmend viis ja järgmisel aastal saab neid olema kaheksakümmend üheksa. nii et keegi ei saa öelda, et ei ole piisavalt äh, raha selleks, et tegeleda fondidega komisjoni poolel neli miljonit kaheksakümmend üheksa suhtes, igaüks võib otsustada, mitu protsenti see on. regionaalarengu fond. meil on endiselt raha, mida tuleb maksta finantsperspektiivi raames välja aastateks kaks tuhat, kaks tuhat kuus, kuid sihtala kuus äh, see, see muudab kaks miljardit. see on kõik, mis on vana perspektiivi raames veel vaja välja maksta sihtala kaks ei vähene nagu sihtala üks ja me peame vana neljasaja miljoni ringis vanast perspektiivist veel välja maksma. järgmisena ma pean ütlema, et lõpule tuleb samuti viia projekte Urban näiteks maksete kujul Põhja-Iirimaal viisteist miljonit on veel jäänud makseid. ja kokkuvõttes, kui uurida võimalusi, härra Suurjan ütles, et on väike, väike varu. seda ma ei saa, seda ma ei mõista päriselt, sest komisjon on öelnud, et me oleme äh, kumuleerinud äh, makseid ja kulukohustusi, nii et kui me vaatame, see on kokku sada kümme miljardit ja kui komisjon otsustab makseid suurendada, siis nad ei uuri äh, üheaastast erinevust, nad vaatavad kumuleerunud mõju. ja finantsperspektiivi alguses aastal kaks tuhat seitse olid maksed palju väiksemad kui kulukohustused. kuid aastal kaks, aastatel kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kümme Regionaalarengu Fondi osas on meil olnud ähm, kulukohustusi kakskümmend kuu, kolm koma kuus miljardit kahekümne kahe koma seitsme asemel sel aastal see on üks miljard rohkem. ja makseid on olnud neli miljardit rohkem, seega kaheksateist miljardit nelja asemel. konkurentsivõime ja tööhõive osas on olukord pisut erinev ja siin on makseid ainult üks miljardit rohkem kui sellel aastal planeeritud kui keegi eelarvet analüüsib, siis näete, et sihtala kaks ja üks vahel on vahe. kui vaadata nüüd vastuvõtuvõim, võimet ja selle määra, ei ole aru saada, miks on kaks protsendipunkti vähem sihtalas kaks, sest riigid, sest sihtala kaks riigid on ju, ju edukamad, kuid absorbeerimisvõime on väiksem. vaadat- äh,, pilo-, pilootprojektide osas on härra Surjanil õigus, on palju bio, pilootprojekte, mis on BN-i asetatud. Erasmus, kohalikud omavalitsused, koostöö läbi regionaalpoliitika ning ettevalmistav tegevus mikrokrediidi kasutamiseks. see on kõik post memoria. tundub, et nende projektide pikendamiseks peavad paberid olema valmis selleks, et maksta. praegu see, praegu seda veel ei ole. ühtekuuluvusfondist rääkides ma pean ütlema, et kulukohustuste vahe aastatel kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist on alla miljardi. see on erinev võrreldes regionaalfondiga, see on üksteist koma, üksteist koma midagi miljardit. kaks tuhat üksteist ja kaks tuhat kümme oli see kümme koma midagi maksetes on suurem vahe, umbes kaks miljardit. nii et kuus koma kaks äh, aasta kaks tuhat, kaks tuhat üksteist nelja koma kolme asemel sellel aastal. nii tundub, et me oleme üritanud maksetes järele jõuda. Need olid väga väikesed finantsperspektiivi alguses. ning üldiselt ma pean ütlema, et kui me võitleme raha nimel ja vaatame kogu regionaalpoliitikat. komisjonis number kolmteist, siis me näeme, et maksetes me ei saa kurta regionaalpoliitika maksed üldiselt aastatel kaks tuhat üks, kümme, kaks tuhat üksteist on kaheksateist koma üks protsenti, mis on väga palju. kui vaatame teisi poliitikaid, siis me ei näe sellist kasvu vähe, no siseturul on kakskümmend seitse protsenti. siit maksete kasv on olnud mi-, viis miljardit. ja kui me ütleme, et raha ei ole piisavalt, siis ei ole päris õige. ma võin selgitada, on terve rida poliitikat, mis on miinustes, kuid kulukohustustest rääkides on olukord pisut erinev, kui me vaatame kulukohustusi, siis kulukohutuste kasv on olnud ainult kolm koma kaheksa protsenti ja see kolm koma kaheksa protsenti on kesk, keskmine tulemus. ja veel üks arv teile mälu ja teadmiseks. kui kõik muutused aastateks kaks tuhat seitse, kaks tuhat üksteist, plussid ja miinused kokku, igal aastal maksed plussis ja miinuses ja kulukohustused samuti, ja kui me kumuleerime selle, siis me saame selle arvu. võtame kaks tuhat, aasta kaks tuhat seitse, kui palju me maksime regionaal- abi ja kui palju me maksame aastal kaks tuhat üksteist. ja saame kaks arvu. kulukohustustes aastal kaks tuhat üksteist üle viie koma nelja miljardi nagu aastal kaks tuhat seitse, viisteist koma seitse protsenti rohkem. maksetena isegi rohkem maksame aastal kaks tuhat üksteist kakskümmend seitse koma kaheksa protsenti rohkem maksame maksetena välja kui aastal kaks tuhat seitse, seda on lihtne mõista, seitse miljardit rohkem, sest ühtekuuluvusfondid hakkavad järele jõudma ja siiski äh, on saavutus kaks korda kehvem kui aastatel kaks tuhat, kaks tuhat kuus ja see ongi meie komisjoni peamine ülesanne selgitada välja, miks on riike, kes jäävad kaks-kolm-neli korda maha. üldiselt me ei saa süüdistada komisjoni. on palju erinevaid poliitikaid, kus aastal kaks tuhat üksteist makseid on isegi vähem kui aastal kaks tuhat kümme. ja kui vaatame selle raha rakendamist erinevates riikides, siis see on tähtis küsimus. Roy suur, ah. mina, suur tänu ja härra Van Listeroi. eelarvet ette valmistades on meil umbes sarnane lähenemine. kui me tahame nõukoguga arutada, siis me peame püüdma ikkagi saavutada üksmeelt ja nüüd on meil muutunud on meil muutunud erinevad menetlused, mõned asjad aga, mis puudutab põhikohti, siis ma toetan raportööri lähenemist täielikult. umbes kaks kuud tagasi räägit-, olid eelarvekomisjonis läbirääkimised, räägiti ühtekuuluvusfondist, ma olin ka seal ning nimetati, et ühtekuuluvusfond on paranenud ja see on äärmiselt positiivne, et tema olukord on paranenud. nii et ma arvan, et me võiksime kasutada võib-olla neid arve oma argumentide toetamiseks, me ei tohiks ka olla liiga tagasihoidlikud. tahan juhtida tähelepanu ühele asjale. see võib olla väikene detail, aga kui rääkida pilootprojektidest, siis kaks asja. esiteks on kahju, et meie komisjon, kui me räägime ettevalmistamisest ja meie jaoks on ju tavapärane vaadata, missuguseid asju tuleks algatada, millised peaksid olema uued poliitikad kahepoolsete tegevuste läbi. alguses esimesed kaks aastat on tegu nagu pilootprojektiga ja siis kolmandal aastal saab sellest tavapärane tegevus, regulaarne tegevus, aga me ei ole seda piisavalt teinud, me ei ole küllalt arutanud teiste komisjonidega. me räägime nüüd eelarvekomisjonidega, aga on siiski mingisugune hulk asju, mida me ei tee. mõningatest asjadest ei saagi võib-olla kunagi aru saada, aga sisuliselt on tõsi, meil on kolm projekti ja kui ma nüüd vaatan neid pilootprojekte, siis üks siit on puudu. Rasmus, me küll arutasime seda, aga siin teda ei ole. kas te oskaksite mulle selgitada, miks seda ei ole siia kaasatud ning teine küsimus. rahvapartei fraktsioonis me vaatame maa ja linna keskkonnaprojekte ja kuidas maa ja linnakeskkond kokku sobivad Need ei ole kaks eri asja, on maa- ja linnakeskkond koos, missugused on nendevahelised seosed ja nii edasi. aga tegu on suhteliselt, suhteliselt uue asjaga, ma arvan, ja erilist edasiminekut ei ole, kusjuures nüüd on juba liiga, liiga hilja, tähtajad on juba ületatud. nii et me püüame ja tutvustame ka rahastamiseks seda projekti. ma tean, et kolleegidel on erinevaid soovitusi, võib-olla kõik äh, fraktsioonid esitavad oma soovid äh, regio-, regionaalkomisjonile ja siis me siin vaatame, missuguseid projekte, missuguseid pilootprojekte toetada. ma lihtsalt kasutasin praegu seda võimalust, et juhtida tähelepanu sellele, et uut linna ja maa ühendamise pilootprojekti peaks to- nüüd ma teen väga lühidalt. Te võib-olla mäletate, meil paar koosolekut tagasi toimus arutelu selle üle, missugune on selleks aastaks paika pandud menetlus ning ettevalmistav tegevus on meil tehtud, sest me tahtsime, et komisjon selgitaks meile praegu toimuvate, toimivate pilootprojektide tingimusi ning me seda ka arutasime oma komisjonis ning uued määrused on loonud fraktsioonidele võimaluse mitteametlikult esitada oma projekte, mille asjakohasust hindab siis Euroopa Komisjon ja siis nad alles arutatakse ametlikult regi, regikomisjonis. nüüd nagu ka Laslo ütles, tähtaega pilootprojektide jaoks on nüüd pikendatud, tähendab siis nende amet, ametliku presenteerimise tähtaega, see tähtaeg on nüüd kahekümne esimene juuni minu arvates. ja palun selgitage, komisjoni esindaja. mis puudutab eelarvekomisjoni tähtaegasid, siis nemad soovisid saada neljandaks juuniks erinevatelt äh, komisjonidelt äh, omad info, et nemad saaksid omapoolsed äh, teated välja saata. viiendal juunil me saime kokku viis pilootprojekti eelarvekomisjonilt, see oli siis selleks tähtajaks aga see on alles ettevalmistav staadium, nii nagu ütles ka härra Surjan. lihtsalt et tuua välja mõned ideed, näete, siin on meil mõned ideed, kas te kontrolliksite nende teostatavust, aga täielik lõplik tähtaeg pilootprojektide ja nende igasuguste muudatusettepanekute esitamiseks on alles kusagil augustis, aga kui me hakkame rääkima oma arvamusest juulikuisel koosolekul, siis oleks hea, kui te, kui kahekümne esimeseks juuniks oleks sekretäriaadile midagi esitatud, sest siis me saame omapoolsed seisukohad esitada juulis. tähendab, see oli see kahekümne esimese juuni tähtaeg, nii et jätkuvalt on teil võimalik esitada pilootprojekte, kõik fraktsioonid võivad seda teha me oleme saanud liberaalidelt, oleme saanud Rahvaparteilt ja kaks tükki rohelistelt. hetkel ei ole me sotsiaaldemokraatidelt veel midagi saanud, aga aega veel on, nii et te võite seda veel teha, suur tänu. me, komisjon peab tegema ära oma lõpliku, andma oma lõpliku hinnangu, ettevalmistavad tegevused töös olevate pilootprojektide osas on meil tehtud, nüüd te saate arutada seda oma fraktsioonis ja siis me tuleme tagasi ja arutame regikomisjonis läbi, missugused on meie, meie prioriteedid. seda me peaksime tegema ja nüüd palun, Konstantse Kre-. beim Berichterstatter und äh, hoffe, dass wir das äh, hinbekommen. suur aitäh! ma loodan, et kulukohustuste ja maksete osas kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks on meil piisavalt äh, signeeringuid. meid ei tohi hirmutada see, äh, kuidas kasutatakse, mil määral kasutatakse praegu vahendeid. sest et pärast kaks tuhat, kaks tuhat kuus perioodi lõppu me oleme näinud, et uutes liikmesriikides tehakse jõupingutusi või vähemalt komisjon teeb jõupingutusi selleks, et toetada neid liikmesriike ja nende hulgas on ka uusi, kellel on äh, raskusi veel äh. ma arvan, et tuleb leida samuti võimalus üle kanda assigneeringuid aastaid me oleme vaadanud, kuidas seda teha ning nõukogu on kogu aeg pidurdanud seda. kui mina oleksin rahandusminister, siis ma üritaksin ikkagi kokku koguda kõik selle, mis ei ole ära kuulutatud, kuid äh, kuna ma ei ole minister, siis äh, ja olen saadik, siis äh, meil on teised huvid jällegi ja meie huviks on see, et, et assigneeringud ühel või teisel viisil ikkagi ühtekuuluvuspoliitikale kasuks tuleksid. pilootprojektide kohta nii palju, et ma olin pikka aega eelarvekomisjoni liige, nüüd olen asendusliige ja tõepoolest meie ei tulnud välja pilootprojektidega, ma arvan aga, et komisjonina me peaksime ikkagi koos mõtlema selle üle, kas me soovime viit pilootprojekti. Te olete tuttavad eelarvemenetlusega ja see ei ole muutunud selles osas kui on tegemist äh, väheste assigneeringutega pilootprojektide puhul, siis me võime pikki lahinguid pidada, aga me peame ikkagi kriitiliselt vaatama, kas on vaja just viit pilootprojekti, sellepärast et kõik need kindlasti komisjoni toetust ei saa. samuti arutasime me Erasmuse programmi toimimist, ma arvan, et me peaksime selle juurde veel tagasi tulema. ja samuti peaksime prioriteetide juurde tagasi tulema. see väike mänguruum, millest rääkis eh, raportöör, sellest võib aru saada sellepärast et eelnevalt on juba teatud suunised, mis jätavad meile vähe võimalusi midagi teha ja praegu on väga keerukas üldse muutusi siin esile kutsuda. ma arvan, et ühtekuuluvus tulevikupoliitika osas me peaksime vaatama, kuidas parandada paindlikkust ja saada kiiremini reageerida näiteks kriisiolukorras kuid praeguses arutelus pole sellel enam erilist tähtsust. muidugi mõista, minu fraktsioon toetab raportööri ja loodetavasti seeläbi suudame me ka paremini mõjutada komisjoni, eelarvekomisjoni tööd. puheenjohtaja, voin, voin aivan hyvin yhtyä näihin kollegoihin aiempiin. ma olen sama meelt eelkõnelejatega aga tahaksin lisaks juhtida tähelepanu ühele konkreetsemale küsimusele, ma tean, et meil on aega vähe, teen lühidalt. ma hakkan rääkima makroregioonidest ja Balti mere strateegiast, kui me seda koostasime ja vaatasime läbi muudatusettepanekud, siis näiteks Ahvetist tulid väga selged ettepanekud, väga konkreetsed oma eelarve rea nõudmiseks, näiteks rubriigist neli, üks B, mis puudutab just ühtekuuluvuspoliitika valdkonda. mulle tundub, et siin komisjonis peaks meil toimuma põhjalik arutelu sel teemal, mida see hakkab tähendama, kui me makropiirkondi hakkame eraldi eelarveridadega finantseerima ja kui need eelarveread rahastavad ka ühtekuuluvuspoliitikat, mida see siis tähendab, mida see saab ühtekuuluvuspoliitika jaoks tähendada? kuna ma olen ka eelarvekomisjonis asendusliige, siis ma tean, et sellele võimalusele avaldatakse kõvasti survet, nii et me peame olema väga ettevaatlikud, et need otsused ei tuleks ootamatult üllatusena, sest meie oleme ju vastutav komis-. Need, kes veel soovivad rääkida, palun tehke nii lühidalt kui võimalik. proua Okuni, jah, ja aitäh, äh, suured tänud ka raportöörile väga kõrge kvaliteediga raporti eest. me räägime ühtekuuluvuspoliitikast ja me näeme, kuivõrd äh, ei ole rahuldav see, kuidas on äh, ära kasutatud äh, vahendeid. me leian, et on puudu paindlikkusest. näiteks praegune ühtekuuluvuspoliitika sai alguse siis esimesel jaanuaril kaks tuhat seitse. seda poliitikat on ellu viidud ja erinevad äh, suunised otsustati kaks tuhat viis ära ja majanduslik olukord oli hoopis teistsugune kui praegu. praegune majanduskriis ei olnud äh, kaks tuhat viis üldsegi äh, ettekujutatav, kui otsustati äh, ühtekuuluvuspoliitika üldsuuniste üle. ja vähemalt ei suutnud me arvata, et niivõrd ränk kriis saab meile osaks nii riikides kui ka ettevõtetes. ma arvan, et praegu seetõttu ühtekuuluvuspoliitikas on puudu reaktiivsusest ning paindlikkusest võttes arvesse majandusolukorda. ma arvan, et seetõttu ka tarbimistase ei ole piisav või ärakasutamistase, fondide ärakasutamistase ei ole piisav. me oleme üritanud äh, nüüd äh, selle aja jooksul, mis meil on jäänud, äh, järgi jõuda. ma olen igati nõus proua Kreeliga, et liikmesriigid peaksid, neil peaks olema võimalus alles jätta need vahendid, mida nad ei ole ära kasutanud, näiteks need piirkonnad, mis ei ole saanud ära kasutada kogu temale ette nähtud vahendeid, peaks saama seda, peaks saama eh, siis need vahendid suunata nendele piirkondadele, mis on olnud edukamad eelarvevahendite ärakasutamisel. ja nüüd Erasmuse kohta kohalikud esindajad on üheks heaks mõtteks. siin ma arvan, et kohalikel esindajatel, kohalikel võimuesindajatel oleks hea omavahel kogemusi vahetada, see aitab meile ühtekuuluvuspoliitikat parandada ja seeläbi Euroopat tugevdada. suur tänu, Laslo, kas sul on vaja veel minutit, et midagi öelda? Uh, uh, esiteks ma tahaks tänada kõiki kolleege sõnavõttude eest. ma püüan kõik oma lõplikku projekti kokku panna. arvestades, et aega on väga vähe, tahaksin ma nimetada väga lühidalt paari punkti. meie peamine soov või ambitsioon peaks olema komisjoni seisukohta kaitsta. komisjon andis oma parima regionaalpoliitika jaoks ning nüüd peaks toimuma nii-öelda võitlus meie ja nõukogu vahel, kusjuures meie toetame komisjoni. see peaks olema kõige olulisem ja kõige tähtsam asi, mille poole püüelda. teine püüdlus on pilootprojektid, pilootprojektide toetamine ning see kolleeg kahjuks on ära läinud. ma ei ole päris nõus sotsiaaldemokraatide positsiooniga. praegusel sta-, praeguses staadiumis võib see nimekiri projektidest olla ka pikk ja kui siis seda pikka nimekirja toetab näiteks Regionaalarengu Komisjon, siis esimene osa sellest nimekirjast on tugevamad projektid ja nende osas on lõplik otsus tõenäoliselt positiivsem, see oleks siis see, siis toimuksid läbirääkimised raportööriga ja see siis näeks niimoodi välja. mis aga puudutab konkreetseid pilootprojekte, kolm tükki varemast ajast tõesti, Erasmus on suurepärane idee meie parlamendis toetame teda, aga komisjon lihtsalt lubab ja lubab ja lubab seda hinnata, saata meile hindamise uuringu, äh, aga seda ei ole veel tehtud ning seetõttu ma arvan, et me Erasmuse osas ei ole nii edukad. ülejäänud kaks on olulised, ma tahaksin saada rohkem informatsiooni sellest, kuidas nad töötavad ja mis puudutab mikrokrediite, äh, Äh, pilootprojektina, siis ma arvan, et me peaksime mikrokrediitide pilootprojekti seost analüüsima uue mikrokrediitide rahastuga, sest mulle tundub, kuigi ma ei ole päris kindel, et, et meie oma on, meie käes on tugevam relv, niinimetatud mikrokrediitide rahastu. minu arust tänu selgitustele sai tähtaegadega kõik nüüd selgeks ja lubage mul öelda nüüd ka paar sõna Lissaboni leppe kohta. ma lubasin seda teha siin ettekandes, aga lõppkokkuvõttes jäi see välja. Te olete kuulnud väga palju kordi seda, et tänu Lissaboni leppele on Euroopa Parlamendi eelarveline tugevus tõsiselt kasvanud. see on ainult pinnapealne olukord tegelikult on meil vähem pädevust kui varem ja miks? kogu süsteem on rajatud niimoodi, et erinevad institutsioonid lepivad omavahel kokku ning ainult ühel juhul võib parlament ise otsustada. Eh, kui oli kokkulepe Äh, lepituskomisjonis ja hääletati nõukogu vastu. vot kui olukord on niisugune, siis meie võime hääletada nii, nagu me soovime. kas see ei ole eriti realistlik, et kõik liikmesriigid hääle, arutavad, arutavad, arutavad ja siis meie lõppkokkuvõttes hääletame nende vastu. nii et me peame läbirääkimiste jaoks olema palju paremini ettevalmistatud, me peame jõudma headele kokkulepetele ja meil peavad olema selgelt paika pandud suunised. selline on uus olukord, sest kui me keeldume siis läheb kogu pakett tagasi komisjoni ja siis komisjon peab tegema uue ettepaneku ja kuni üks kaheteistkümnendik eelmise aasta eelarvest töötab, siis kui seda ei saa kasutada, siis me ei ole huvitatud kokku leppima, aga eesistuja on alati huvitatud kokku leppima, sest nemad ju tegid eelarve nii et niisugune on olukord üldiselt. nii et kujutage ette, et tegelikult meie positsioon ei ole nii tugev kui varem, sest varem oli meil kokkulepe, et siin on makse mm, tasand ja allapool seda tasandit võime me ise otsustada, missugusel mis ja kuidas me kasutame niinimetatud mittekohustuslikud kooli, kulutused, seda enam ei kehti ja enam ei toimu teist teist lugemist. vot nii on olukord. niisiis suur tänu teile, suur tänu kõikide teie nõuannete eest ja ma püüan anda oma parima. Eh, eh, eh. suur tänu, Laslo, et kolleegidele meelde tuletada, mis puudutab pilootprojekte, kui mõni fraktsioon soovib veel midagi esitada, siis palun tehke seda juunis, sest siis on meil ka rohkem aega valmistada ette, missugused on meie prioriteedid, mida me peaksime, mida peaks tegema viima-, vähemalt äh, eelarve muutmisel, mis toimub kusagil augustis või septembris. aga nüüd me läheme päevakorra viimase punkti juurde, arvamuste vahetus ekspertidega ning meil on siin professor John Bahtler Strathclyde'i ülikoolist, siis on meil Jean Jarlec, Euroopa Komisjoni äh, regionaalpoliitika peadirektoraadi endine asepeadirektor, siis on meil Jean-Marie Rousseau, äh, Innovation ja and Intelligence Territorial sellisest organisatsioonist ja siis on meil Varssavi majanduskoolist Jacek Šlahta, professor. ja nüüd palun, lugupeetud härrad eksperdid, otsustage ise, mis, ise missuguses järjekorras te soovite sõna võtta aga rääkige meile viis-kuus minutit, mida teie peate oluliseks regionaalpoliitika tulevikus pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat siis ja pärast seda võime arvamusi, arvamusi vahetada, ma ei tea täpselt, kes alustab, võib-olla härra Pahtler uh,. Good morning um, and thank you. tere hommikust lugupeetud komisjoni liikmed, daamid ja härrad, olen John Pahtler, olen Euroopa poliitikauuring, uuringute keskusest Glasgow'st Strathclyde'i ülikoolist. mul paluti rääkida viis minutit või umbes nii ja ma siis mõtiskleksin lühidalt sel teemal, kus kohas me praegu oleme regionaalpoliitiku tuleviku arutelude osas ja siis ma kommenteeriksin ka täpsemalt regionaalpoliitika toimimist. selgelt oleme juba näinud, et meie arutelud muutuvad intensiivsemaks ja päevavalgele on kerkinud mõned olulised küsimused seoses regionaalpoliitika tulevikuga. esiteks, kui vaadata sellist ühist, ühiseid pindasid, siis meil on valdkondi, kus ollakse üsna ühel meelel. esiteks selles, et poliitika peaks olema rohkem kontsentreeritud, et mm, prioriteedid peaksid olema paigas, need on meile kõigile tuntud, tehnoloogia innovatsioon, madal süsinikusisaldus ja nii edasi, siis edasi peaks olema elujõulisus, suurem elujõulisus ja suutlikkus, toimimine ning rohkem hindamist ja paremad indikaatorid, mille alusel otsustada. nüüd kolmandaks, mitmed äh, sõnavõtud on soovinud rohkem strateegilist ühtekuuluvust, eriti Euroopa tasad, tasandil, näiteks struktuuripoliitikate ja teiste poliitikavaldkondade vahel. neljandaks on tuntav vajadus finantshaldamist ja kontrolli ratsionaliseerida, mitte vähendada reegleid, vaid pigem ratsionaliseerida ja muuta paremaks reeglite praktikasse rakendamist. neljandaks on tarvis muuta administratiivküsimusi, aga see on kõikides reformides, reformides alati sees ja lõpuks tuleb rohkem rõhku asetada territoriaalsele koostööle. me näeme ka mõningaid olulisi erinevusi, mis puudut-, selles debatis ja arvamuste lahkuminekuid. esiteks, poliitika rolli ja selle, mida peaks see poliitika hõlmama, selles osas on lahkarvamusi, kas peaks olema tegu kogu Euroopat hõlmavaga või peaks tal olema omad valdkonnad, kas see peaks olema esmatähtis poliitikavaldkond või siis teisese tähtsusega poliitika, kes lihtsalt toetab teisi olulisemaid valdkondi, siis on lahkarvamusi ka erinevate struktuuripoliitikate vaheliste suhete osas. näiteks Euroopa Regionaalarengufondi ja Sotsiaalfondi vahel ning samuti struktuurifondide kasutamise vahel üldiselt ning samuti, mis puudutab maa- ja linnaelu käsitlevat poliitikat. on niisuguseid kohti, kus arvatakse, et poliitika rakendamine peaks viima, viidama rohkem regionaalsele tasandile. Need olid üsna üldised tähelepanekud, aga minu arust on vähemalt ühes asjas täielik üksmeel, meil on tarvis paremat ja nähtavamat toimimist. viimased hindamised, mida viidi läbi komisjonis, regi peadirektoraadis ma arvan, et ma kuulsin nendest midagi eile, tõid välja selle vajaduse, aga on näha ka muutust hindamiskultuuris vähemalt mõnedes liikmesriikides. ja igasuguste hindamisürituste tulemusena saab selgeks, et tõesti, ühtekuuluvuspoliitika avaldab vähemalt mõningatele asjadele olulist mõju, mõned meetodid ja mudelid vähemalt ütlevad sel-, nii kasvule, arengule avaldab ta mõju, tööhõivele, eriti kui toetatakse ettevõtteid. ja ma arvan, et on taas näha, kui, missugune lisandväärtus on sellel, sellel poliitikal ja selle kaasamisel sisemaise poliitika valdkondadesse. samas aga saab ka selgeks, et, et riikide ja piirkondade vahel on väga eri, suured erinevused selle poliitika toimimise osas, mis muidugi ei ole ka eriline üllatus. praegu aga on oluline pigem see, et me tegeleksime nende institutsionaalsete probleemidega, mis on poliitika toimimist nõrgendanud. näiteks puudub piisav analüütiline baal, baas, et töötada välja projekte, programme ja nii edasi, siis ei ole piisavat strateegilist ühtekuuluvust, puudub piisavalt terviklik lähenemine, koordineeritus parlamentide ja nende asutuste vahel, kes vastutavad regionaalpoliitika eest. samuti on, on suhteliselt nõrk ressursside jagamine, projektide vajamine ning hoolimata kõikvõimalikest püüdlustest ei ole siiamaani suudetud paljudel juhtudel edastada kasutuskõlblikku ja õigeaegset informatsiooni ja see kõik muidugi muutub regiooniti. Need institutsionaalsed probleemid ei ole mitte ühel, igal pool ühesugused, on näiteid ka headest tavadest nendes kõikides valdkondades. küsimus tekib nüüd, miks on kogu aeg olemas niisugused institutsionaalsed piirangud. paljud neist on kerkinud esile juba kahe tuhandendatel aastatel, isegi lähevad tagasi üheksakümnendatesse ja ma arvan, et me peame siin vaatama üsna mitmeid olulisi faktoreid. tuleks uuesti vaadata üle mitmetasandilise haldamise küsimus. see on oluline, see on kasulik, aga samas toob ka kaasa mõned nõrkused. üldjoontes rakendatakse seda hästi ning üks hea külg, mida, mis kindlasti on mitmetasandilisel haldamisel, on parem tagamine, et raha kulutatakse õigemini ja sobivamatesse kohtadesse, seda ma võib-olla puudutan pärast veel rohkem. siis teine küsimus, strateegiline ühtekuuluvus. see on rohkem Euroopa tasandiline küsimus, aga samas ikkagi on see väljakutseks ka liikmesriikidele, sest paljudes liikmesriikides näevad asjad küll strateegilistes dokumentides üsna head välja, aga praktikas mitte niivõrd. siis on institutsioonilise suutlikkuse küsimused, mida tuleb vaadata. seda oleme me selle perioodi jooksul tõesti väga hästi märganud ja teinud vastavasisulisi pingutusi. mõnel pool on raha tõesti väga hästi kasutatud ja väga hästi selle kohta aru antud, aga meil on tarvis üldisemat strateegilist ühtekuuluvat lähenemist ning sellega loomulikult kaasneb ka, kaasnevad ka seega erinevad haldusprobleemid. ja lõpuks ma juhiksin tähelepanu veel sellele piiratud aruandluskohustusele. mingisugustes programmi faasides ei arutata piisavalt täpselt läbi, missugused on need eesmärgid, mida soovitakse saada. ja sama toimub ka tihtipeale Euroopa tasandil ja seetõttu ma juhiksin tähelepanu, et võib-olla oleks olulisem arutleda ka kõrgemal tasandil vähemalt programmide saavutuste üle ja panna, lisada rohkem aruandluskohustust. suur tänu! suur tänu ja järgmine Jean Char, jah, sulle sõna. Jean-Charles, teil on sõna. tänan, proua esinaine, tänan kutse eest. teen lühidalt. tulev, tuleviku jaoks on keskne küsimus, e, mille üle toimub arutelu nii komisjonis kui liikmesriikides kui ka juba siin, on e, kas ühtekuuluvuspoliitika on endiselt aktuaalne? mis on tema lisandväärtus? ja mis on selle lisandväärtuse roll. ja mil-, see ongi alaline arutelu olnud ühtekuuluvuspoliitika raames juba kakskümmend aastat. esiteks tuleks meelde tuletada, et oleks üheselt mõistetav, mis on ühtekuuluvuspoliitika, tuleks meelde tuletada, et see on strukturaalse tegevuse poliitika, pikaajaline poliitika. teiseks, see ei ole konjunktuuriga seotud poliitika vastasel korral pole tal mõtet ja kolmanda, kolmandaks, see ei ole sissetulekute poliitika. see ei ole ühtekuuluvuspoliitika roll olla instrument liikmesriikidele sotsiaalseks kaasatuseks, see on liikmesriikide pädevus. see peab olema selge, vastasel korral äh, ei suuda me õieti hinnata ühtekuuluvuspoliitika lisandväärtuse küsimust. ja tuletagem ka meelde, et kahekümne aasta jooksul on see poliitika arenenud kahes erinevas suunas, kõigepealt kasvav lähimuspõhimõtte rakendamine programmeerimise ja projektide valiku osas ja teises suunas kontrolliprotsessi tõhustumine, audit ja finantskontroll, kuigi riikidel on siin oluline roll, tegelikult lepinguga seotud põhjustel komisjonil on siin määrava tähtsusega roll finantskontrolli üle vastavalt lepingule ja fikseeritud eeskirjadele. pärast neid meeldetuletusi öö, arvan ma, et nüüd selle väga lühikese aja jooksul tuleks püstitada kolm küsimust. kõigepealt, kas regiona-, regiooni tase on alati kohane ühtekuuluvuspoliitika teostamiseks? me teame, et praegu seda arutatakse. teiseks, ühtekuuluvuspoliitika funktsioon, kas see on endiselt vajalik, et vähendada erinevusi? kas eri, erinevuste vähendamine on endiselt põhiline? ja ühtekuuluvuspoliitika juhtimine kolmandaks. nüüd esiteks, regionaalse taseme kohasus. tulen esimese küsimuse juurde tagasi. me näeme, et seda arutatakse praegu poliitiliselt ja selle, ja siit saab järeldada kahte asja äh,. liikmesriike on kakskümmend seitse täna ja enamus nendest, see tähendab viiskümmend viis protsenti regioonidest on, on allapoole keskmist jõukuse piiri Euroopa Liidus. see tähendab, et arenguvahe ja konkurentsivõime vahe, olgu siis tegemist nendega, mis on alla seitsmekümne viie protsendi või seitsmekümne viie ja saja protsendi vahel, on selge. see tähendab, et kogu Euroopa territoorium on enamuses äh, raskustes äh, konkurentsivõime ja jätkusuutliku arengu osas, seda esiteks. ja teiseks, need piirkonnad, mis on pisut kõrgemal ühenduse keskmisest, sada neli regiooni on neid, üle kolmandiku, on saja, saja viiekümne protsendi vahel. ja konkurentsivõimelised piirkonnad, kus on võrreldav olukord USA või Jaapaniga konkurentsivõimne osas, see on suur vähemus, neid on viisteist regiooni kahesaja seitsmekümne ühest. see on nüüd reaalne olukord, reaalsed erinevused regioonide vahel. leping nõuab tasakaalustatud territooriumi, kuid samas mõtleme ka üleilmastumise aspektile. ja teiseks tuletaksin meelde, millised arengu erinevused on Euroopa Liidus võrreldes teiste suurte konkurentidega. ühest kaheksani Euroopa Liidus, ühest kahe ja pooleni Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis, ehk siis äh, järjest rohkem öeldakse meile, et tuleb eelistada sektoriaalseid poliitikaid ja see tegelikult on see vastuolus G kahekümne poolt äh, soo-, soositud poliitikaga. nüüd ühtekuuluvuspoliitika äh, roll, et kas selle eesmärk on endiselt erinevuste vähendamine. Lissaboni lepingus öeldakse artiklis sada seitsekümmend neli, et erinevuste vähendamine öö, äh, erinevate territooriumide vahel on ühtekuuluvuspoliitika missioon, teisi neid ei, teisi ei ole. Lissaboni leping võeti vastu suhteliselt hiljuti. ja teiseks, rõhk asetatakse sellele, et regionaalarengu kontekstis tuleb territooriumide eripärasid arvestada, e-, maa- ja linnapiirkondi, kõike seda. tuleb täpsemalt e, määratleda neid erinevusi piirkondade vahel. ja mida siis täna arutatakse? siin pakutakse välja poliitiliselt kaks alternatiivi, esiteks ühtekuuluspoliitika alternatiiv oleks äh, eelistada sektoriaalseid poliitikaid. aga sellel oleks väl-, kaks vältimatut tagajärge, esiteks äh, eksklusiivselt tugevdada kõige konkurentsivõimelisemaid majandussektoreid ja kasvaksid regionaalsed erinevused. ja teine alternatiiv keskenduda ühtekuuluvuspoliitika liikmesriigi tasandile ja mitte regionaalsele tasandile. tulemus oleks see, ennist arutati siin seda, kas SKT on hea indikaator või mitte. regionaalne piib lükataks siin üldse kõrvale, tulemus oleks see, et rahalised vahendid väheneksid äh, dramaatiliselt ja kas me seda soovime? ja ka kokkuvõttes regioonide suutlikkus olla partneriteks Euroopa ülesehitamisel ning äh, strateegias kaks tuhat kakskümmend kaoks täielikult otseste partneritena. kas seda siis soovitakse? seepärast praegune see poliitika ülesehitus kolme E sihtalaga, kas see on problemaatiline ja kelle jaoks see on problemaatiline? see on probleemiks liikmesriikidele või nendele, kes leiavad, et taasriigistamine on hea lahendus läbi avatud koordineerimise meetodi ja ilma Euroopa eelarveta. jah, nende jaoks, nende liikmesriikide jaoks on lahendus väga lihtne. ühtekuuluvuspoliitika peab kaduma ja soovitakse, et Euroopa ei sekkuks. nüüd, kui me toetaksime ainult konkurentsivõimelisi keskusi, kas siis teised äh, regioonid peaksid äh, vastavalt turujõududele kuidagi järele jõudma, kas see on lahendus? see viib hoopis, ei, see viib arenguerinevusteni, mitte ühest kaheksani, vaid palju suuremal skaalal. ja nüüd meie konkurentsivõime võrreldes meie suurte konkurentidega Ameerika Ühendriikidega kasvaks erinevus jällegi. kolmas variant, mida praegu arutatakse, on, et kas ühtekuuluvuspoliitika Äh, peaks toimima liikmesriigi tasandil, mitte regiooni tasandil. Äh, ehk siis strateegilisi valikuid langetaks riik ja Euroopa Liit, seega kaoks ära partnerlus re regioonide poolt teostatav programmide koostamine. ja eeldaks ka spetsiifilist kaasrahastamist. ehk siis äh, mi-, peaksime ilmselt liikuma sellises suunas, kus jätkuks praegune poliitika ülesehitus, kuid kus üritatakse siiski regioonide vajadusi täpsemalt määratleda. prioriteediks peab selgelt jääma lähenemispiirkonnad, nende, nendele peaks äh, prioriteetset tähelepanu pöörama, ka finantstoetust andma. mis puudutab nüüd konkurentsivõimealasid, äh, äh, tegelikult üleilmastumise kontekstis on need alad ka suurtes raskustes ehk siis Euroopa Liidu tegevusel ei olevat väidetavat lisandväärtust nendes piirkondades, kuid samas, kus me teame, et riiklikud ja regionaalsed äh, panused vähenevad pidevalt, et kas, kas siis tõepoolest lahenduseks on öelda, et äh, Euroopa Liidu tegevus peaks ka lakkama? ja üleminekusüsteem nende piirkondade vahel, äh, kes need riigid, kes väljuvad lähenemiskriteeriumi alt ja liiguvad ühenduse kesk, keskmise suunas, siin on vaja leida mingisugune lahendus. mitmeid kordi on siin mainitud seda aspekti, on selge, et majanduskriisi äh, tulemused praegusel hetkel ei too endaga kaasa täiendavat sekkumist. aastatel kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist saame me alles näha majanduslik, võimalikke tagajärgi, sotsiaalseid tagajärgi, tööpuudust ja muud. nii et küsimus aastaks kaks tuhat neliteist on, kas äh, meil võiks olla tõhusam finantsinstrument, mitte ainult äh, kiirreageerimissuutlikkus nende regioonide jaoks kindlasti on tähtis täpsustada regiona-, regioonide vajadusi, iga regiooni vajadusi. tuleb arvesse võtta mm, linna aspekte, suurte linnade probleeme esiteks, kus siin on tegemist suure sotsiaalse tõrjutusega, teiseks mm, keskmise suurusega linnad, enamus regioone on sellised, olgu siin tegemist mm, maaelu muudatuste või tööstusstruktuuride muutumisega ja siis viimaseks regioonide sünergia. siin muutub oluliseks territoriaalne sidusus. ei tohi lubada programmeerimise killustatud, killustatust samas. ja kolmas küsimus. ühtekuuluvuspoliitika juhtimine, mis oli minu suu-, kolmas suur teema Äh, nimetame asju nende õigete nimedega, e-, eriti siin, kus ma sageli kõnelen. sisuliselt peamine küsimus ühtekuuluvuspoliitika juhtimise osas tulevikus on, kas arutelu lähimuspõhimõtte üle, nagu see praegu kulgeb, on rahuldav ja realistlik arutelu, minu vastus on ei. lähimuspõhimõte mõõte küsimus, mis kajastub nii juhtimises, programmeerimises kui tulemustes. siiamaani on liikmesriigid ja regioonid peitunud komisjoni selja taha, öeldes, et komisjon teeb töö meie eest ära koos nõukogu ja parlamendiga. me peaksime tõsiselt mõtlema vastutuse küsimusele, reaalsele olukorrale härra Pahtler rääkis äh, diagnoosi panemisest, see sageli ei ole õige meie regioonides. siiamaani äh, liikmesriigid ja ka mitte reagi-, ja ka regioonid mitte ei ole soovinud keskenduda resultaatidele, nii et juhtimise keskne küsimus võib, see võib nüüd tunduda küll poliiti-, poliitiliselt tundliku küsimusena, on tingimuslikkus. Ting-, see võib siiski avada pigem võimalusi, mitte olla ohuks, sest pärast üheksanda mai otsust, mille langetasid riigipeade valitsusjuhid, me näeme väga hästi, et eelarve alutelu hakkab muutuma ja Euroopa eelarveline roll samuti. tingimuslikkusega saas-, kaasneb kaks aspekti. see võib olla ohtlik poliitika jaoks Äh, makromajanduslik või majanduspoliitiline tingimuslikkus, sest sellega kaob ära regioonide poolse, poolne programmeerimine. Ecofin siis hakkab arutama seda vastavalt tulemustele, kuid sellel ei ole mingisugust seost enam regioonide olukorraga. kaob ära seega regionaalne juhtimine, mis on selle poliitika spetsiifika, kaovad ära, kaovad ära partnerlussuhted regioonidega. nüüd tingimuslikkus, mis oleks positiivne, oleks tingimuslik, mis oleks seotud pol selle poliitika spetsiifikaga, ehk siis peaks olema seos ühtekuuluvuspoliitika täideviimise vahel ja vahendite vahel ja tulemuste vahel, mõned näited. esiteks, väga sageli äh, tekib illusioon, et äh, näiteks tehakse investeeringuid keskkonna vallas, äh, ku-, samas, kus direktiivid on üle võtmata keskkonna vallas, seda esineb sageli, ehk siis ühenduse õigustiku rakendamine peaks olema eeltingimuseks, kui me tahame saavutada tõhusaid täiendavaid äh, investeeringuid regionaalpoliitika vallas. ja tooksin teise näite. tõsiselt tuleb arutada seda, kuidas diagnoosida regiooni olukorda, kus SKT on mingisuguse suurusega ja nende põhjuste vahel, miks see SKT on selline. Kalaabrias ei ole olukord sama kui Eestis, kui France või, või France Condes. tõsiselt tuleb arutada seda, millised on olukorra põhjused, milli-, miks SKT või tööpuudus on just selline, nagu ta on selles regioonis ja miks regioon või, või liikmesriik on öö, põhimõttel, et kehtima peab lähimuspõhimõte, me teame ise, mida tuleb paremini teha. Äh, üks kahest, kas Euroopa lõdvendab oma nõudmisi ja lõdvendab oma nõudmisi aastaks kaks tuhat kakskümmend või tuleb äh, paika panna reeglid, et mingil hetkel oleks võimalik ka hakata arveid kokku võtma, piltlikult öeldes. millised on siis poliitilised vahendid? ühtekuuluvuspoliitika eeldab institutsioonides peetavat arutelu, mida siiamaani pole olnud. väga tähtis on töötada kahel suunal. kõigepealt äh, nõukogu arutab ühtekuuluvuspoliitikat ainult finantsperspektiivi kontekstis. tuleks seega luua, nagu on olemas poliitiline ja majanduskomitee, tuleks luua ka regionaalarengu komitee, mitte midagi Kokofi sarnast, vaid regionaalpoliitika komitee, mis regulaarselt töötab ja annab aru strateegilistest valikutest, mida tehakse ja millised ja projektidest, mis seal nendest tulenevad. Euroopa Parlament omalt poolt, mis on sageli konfliktis komisjoniga või kohtuga, arutaks äh, just finantshalduse ja auditi osas, siin on olukord järgmine eelarve kontroll on, annab sageli alust just palju, keerukatele arutelude, lõpututele aruteludele positiivse tassi ja muu üle. kas ei võiks olla nii, et komisjon või parlament või mõlemad võiksid ju üles kutsuda mõnda liikmesriiki või regiooni, et ta tuleks aru andma oma finantshaldusest? komisjonil oleks siis äh, kohtuniku roll ja võiks lähe, asjale läheneda vähem dramaatiliselt. komisjon ju ei vastuta projektide äh, teostamise eest. Äh, kui sellega tegeleb Baierimaa või Batcalee või, või mõni muu koht, siis nemad tegelevad sellega. ehk siis vastutus tuleb ka nendele regioonidele anda finantshalduse eest. ja nüüd kontsentratsiooni küsimus on peamine praegusel perioodil seitsekümmend viis protsenti sihtalale kaks, kuuskümmend protsenti lähenemispiirkondadele. see on positiivne edusamm, kuid ärgem unustagem siiski, et äh, liikmesriigid ja ma arvan, et ka parlament äh, on järele andnud kiusatusele nõrgendada kontsentratsiooni, nagu selle Lissaboni lepingu, nagu see Lissaboni lepinguga ette nähti kokkuvõttes ei saa praegu keskenduda lisandväärtusele. seega komisjon ja nõukogu ja parlament peavad kontsentreeruma kolmele prioriteedile Lissaboni äh, aasta kaks tuhat kakskümmend äh, strateegia eesmärkide osas. kõigepealt innovatsioon, teiseks jätkusuutlik areng, energia, energiasääst ja nii edasi ja kolmandaks majanduse ümberstruktureerimine, äh, kriis, tööpuudus. kõik prioriteedid strateegias kaks tuhat kakskümmend on õiged, sest liikmesriigid kannavad nende eest vastutust oma liikmesriikides, kuid ühtekuuluvuspoliitika nende prioriteetide osas peab olema nõudlikum, vastasel korral me saavutame sama tulemuse kui Lissaboni poliitika osas, suur tänu! Thank you very much for invitation. I would like to... suur tänu mind siia kutsumast. mina tahaksin rääkida natuke teise nurga alt kui mu kolleegid. me peaksime rakendama mitte ainult regionaalpoliitika sõprade lähenemist, aga peaksime arvesse võtma ka igasugust äh, õigustatud kriitikat, kuid ka ebaõiglast kriitikat, sest ka see on huvitav. tahaksin juhtida tähelepanu mõnedele punktidele. punkt number üks. me võiksime aeglustada uute poliitikate aeglustamine, nende vastuvõtmise aeglustamine, kui me loeme Barca raput, raportit, raportit hoolikalt, siis me näeme, et kohtade majandus on suurepäraselt kujundatud. kui me aga räägime teisest mõõtest, siis võib-olla territoriaalne ühtekuuluvus võiks olla kõige parem asi, mida, mis võimaldaks ja siis, kui me räägime igasugustest äh, võrgustike loomisest, siis see on tegelikult kõige parem erinevate ühtekuuluvuste loomi, loomiseks. nüüd punkt number kaks, aeglustada Euroopa majanduse arengut. kas euro, Euroopa majanduse aeglustumine, kas ühtekuuluvuspoliitika on sellest vastutav? ei ole muidugi, see on probleem. probleemiks on praegu, kuidas äh, E, majanduse arengut edendada ja muidugi on võimalik anda omapoolset panust, sellepärast et me võime abistada erinevate võimalustega, mis suurendavad ja parandavad Euroopa piirkondade arenguvõimalusi, aga meeles tuleb pidada seda, et esmane strateegiaplaan Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend jättis ühtekuuluvuspoliitika täiesti välja ja see lisati sinna juurde alles hiljem pärast konsultatsioone. kuid tundub ka, et see lisati ainult paberi peal, reaalsuses ei ole seda tegelikult kasutusele võetud. nüüd äh, tulusaajaid on liiga palju võrreldes sellega, missuguseid tulemusi on saavutatud. esiteks on meil tarvis lihtsustamist, tublit blokeerimist peab vähendama, sellel alal me teeme üsna palju, aga tundub, et see ei ole ikka küllalt. siis tuleb lihtsustada igasuguseid tehinguid, nende toimimist, nende kulusid, halduskulude vähendamine, seda on nii palju kordi nimetatud, administratiiv, halduskultuuri parandamine, kogu ühtekuuluvuspoliitika süsteemis, seda puudutas juba ka minu kolleeg, nüüd siis koordineerituse puudumine erinevate poliitikate vahel. muidugi meie oleme ainult ühed osalised selles mängus ja kui teised partnerid ei ole meiega sama meelt, siis on väga raske kõrgtasemelist koordineeritust saavutada. nüüd programmeerimist, programmdokumendid peaksid hõlmama kõiki poliitikadokumente, see oleks suurepärane lahendus. aga nüüd on probleemid veel maapiirkondade areng, maapiirkondade arenguga ja ka teiste piirkondade arenguga, kuid nende lahendamine ei ole kahjuks päevakorras mitte liiga kõrgel kohal. ma mõistan, et see on ka äärmiselt poliitiline küsimus ja seetõttu me ei soovi siia sekkuda, aga samas on maapiirkondade küsimus väga oluline, eriti pärast kahe tuhande seitsmenda aasta muutusi. pidevalt räägitakse liikmesriikide ja komisjoni vahel erinevaid määrusi ja uusi reegleid välja, sellepärast et nad on ka erinevatel seisukohtadel. komisjon tahab, et see nimekiri ressursside saajate nimekiri oleks võimalikult väike, liikmesriigid jällegi, et võimalikult suur. Po-, Poolas oli kaasfinantseerimise roll, osa väga väike ning see tõi ka kaasa probleeme, sellepärast et kohalikul tasandil on nii riist kui, kui tarkvara väga piiratud ja väga viletsad tasemeline tihtipeale ning seetõttu ei teostu projekt ka lõpult, lõplikult, lõpuks nii hästi. ja nüüd vastuvõtuvõime, kulutada nii kiiresti kui võimalik, järjest rohkem ja järjest kiiremini. muidugi indikaatorina number kolm, me võime kasutada seda, kui kiiresti me raha kulutame, aga see on alles kolmas indikaator. esimene oleks võib-olla siiski tõhusus ja number kaks võib-olla tulemused. juba on juhitud tähelepanu raha kasutamisele majanduse edendamiseks, aga ikkagi, kuidas, mille alusel projekte valida. võib tunduda, et see on parlamendist väga kaugel, aga tegelikult ei ole, sest et see on inimeste jaoks kõige nähtavam element nii linnades kui piirkondades. kui me oleme küllalt tugevad, et kasutada menetluste läbipaistvusalgoritme ja iga kord, kui juhtub midagi kummalist või ootamatut, et me oleme suuteline, suutelised piisavalt sekkuma. täna on juba puudutatud ka seda, et me ei ole piisavalt paindlikud, seega on tarvis rohkem heade tavade vahetust, erinevaid jälgimisasutusi, piloot, pilootprojektide hindamise kultuuri ja nii edasi, need on kõik need asjad, mida meil on vaja loomulikult on veel palju teisigi niisuguseid küsimusi. ma arvan, et me peaksime süsteemi kuidagi kujundama kõigepealt välja ja siis panema paika kontrollnimekirja erinevatest võimalustest probleemide lahendamiseks. aga nagu juba enne öeldud, ärme unustame seda, mida me, mida me oleme võtnud kaasa eelmistest poliitikatest. regionaalpoliitikal on väga unikaalne roll. me peame hõlmama kõik Euroopa piirkonnad, oluline on Euroopa lisandväärt, ennetus, poliitika peab olema kodanikele lähemal, võrgustike loomine, kõik niisugused asjad on olulised. poliitika peab olema ka pikas perspektiivis jälgitav, kui me paneme paika mingi hulga võrdlusaluseid, siis me saame võrrelda, mida oleme saavutanud. suur tänu ja viimane kõneleja Jean-Marie Rousseau si,. suur aitäh, ma ei tea, kas mind kuuldakse hästi, sest et ma olen nüüd äh,, ei ole otse mikrofoni ees, aga äh, ma üritan nüüd sõna võtta selle aja jooksul, mis meile anti. ja ma tahaksin ka tugineda sellel raamistikul, eh, mis on teie töödokumendis eh, regionaalarengu eh, komisjoni ühtekuuluvuspoliitika töörühmas. ning ma tahaksin seejärel viies seose sisse Euroopa poliitika vahel ning teiste poliitikate vahel, mida ma olen täheldanud ma-, üle kogu maailma ja siin ma ei pea silmas mitte ainult Ameerika Ühendriike, vaid mul on olnud võimalus samuti tutvuda Hiina poliitikaga regionaalarengu osas ja nemad toetusid innovatsioonile ja toon ka mõned lühikesed näited Te, teie koostasite kahekümne nelja punktilise raamistiku ja mina tahaksin välja tuua seitse peamist punkti, mis on väga positiivsed minu meelest, sellepärast et eh, läbi nende on võimalik optimeerida kogu arenguprotsessi meie regioonides. esmalt tahaksin rääkida ühtekuuluvuspoliitikast seoses regioonide eripäradega, mitmekesisusega, tegemist on rikkusega Euroopa jaoks ning ühtekuuluvuspoliitika ei tohi sellele vastu minna. teiseks tahaksin rõhku panna teadus- ja arengutööle ja innovatsioonile. ja kolmandaks tahaksin rääkida suunistest facing in, facing out poliitikate osas ja siin võib äh, esile kerkida uus grupp regioone. esimene punkt siis ühtekuuluvuspoliitika, territoriaalne ühtekuuluvus, äh, mitmekesisus, siin me peame olema äärmiselt ettevaatlikud, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitika ei, ei tohiks ütelda ei tohiks piirduda ühe ainsa äh, poliitikaga arengu osas ja tuues kahju seega mitmekesisusele meie piirkondades ja see puudutab ka neid, kes on maha jäämas. teiseks tuleb ära kasutada kogu sünergiat, mis on ühtekuuluvuspoliitika ning sektoriaalsete poliitikate vahel, mida viiakse ellu kogu Euroopas. ja kolmandaks tuleb arvestada nende seostega või nende suhetega, mis see saab luua teaduskeskuste ning nende piirkondade vahel, mis on maha jäämas, seda ka tänu äh, Regiobio direktoraadile, Interregile ning tuleks vaadata, kus on võimalik kaasata nii edasi jõudnud kui mahajäänud regioone ja seeläbi levitada häid tavasid. samuti tuleb vaadata, kuidas mahajäänud regioonid regioone saaks edendada tänu siis eh, rohkem edasijõudnud regioonide poolt tehtule. Hiinat eh, on meil olnud eh, tavaks monoliitse riigina, ekspordipoliitikast kasu saava riigina ette kujutada, kel kuid praegu Hiinas on elluviimisel vägagi mitmekesine arengupoliitika, kus arvestatakse linnade ja maapiirkondadega ning kõik need arenguelemendid, mida Euroopas on edendatud, neid on kohaldatud eh, nüüd ka Hiinas, eh, provintsidel on oma autonoomia selles osas nad on äh, olnud, äh, neil on olnud võimalus teha ettepanekuid arengu osas ning nad on saanud otsustada väga oluliste arengusuundade üle. teiseks tahaksin peatuda innovatsioonipoliitika olulisusel ja selle mõjul territooriumitele ja sooviksin rõhutada, seda, millised peaksid olema innovatsiooni ja teadus- ja arendustegevuse võtmeeesmärgid eh, seoses siis territooriumite arengutega. samuti sooviksin toonitada seda, kuivõrd oluline roll peaks olema regioonidel strateegia elluviimisel, eh, Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia elluviimisel. ja kolmandaks tahaksin rääkida neist vahenditest mis võivad optimeerida ühtekuuluvuspoliitikat. seda täna facing in, facing out äh, protsesside parandamisele ma arvan, et oleks mõistlik, arukas näiteks luua regioonide grupp, mis on esile kerkivad, võttes arvesse näiteks innovatsiooni. siin tahaksin mainida kahte näidet. Euroopa Komisjoni kahte peadirektoraati. ühest küljest on äh, peadirektoraadi Regio Prantsuse üksus teinud algatuse kahekümne kuue euro-, Prantsuse regiooni äh, osas, mis puudutab äh, regionaalset innovatsioonistrateegiat ja siin saab tõesti vaadata, millist poliitikat äh, on tehtud regioonis, kuidas on väärtustatud läbi innovatsiooni regiooni, seda siis ka tänu teadus- ja arendustegevusele. teine näide on äh, ettevõtlus peadirektoraadist Nemad on teinud ettepaneku öö, programmiks top-up skeem, kus kasutatakse ära kogu vertikaalset sünergiat Euroopa tasandil, riiklikul tasandil, kohalikul, piirkondlikul tasandil, edendamaks siis arengut. ja seejärel on kasutatud ära ka läbivaid sünergiaid kõikide Euroopa peadirektoraatide panust ehk siis eh, peadirek- äh,, regio ja äh, teadus- ja ettevõtluse peadirektoraatide äh, panust, mis siis tegelevad rohkem uuendusega ja sellega lõpetaksingi, aitäh. Euh, meil on veel umbes viisteist minutit jäänud aruteluks, ma tahaksin ka teatada nendele kolleegidele, kes veel ei tea, et eksperdid osalevad ka täna meie töörühmas regionaalpoliitika tuleviku arengus, aga kui keegi soovib nüüd midagi öelda, siis te olete teretulnud ning kõigepealt härra Kurski on sõna palunud, niisiis härra Kurski, sõna on teil. Czy mnie słychać? Słychać. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Dziękuję za wszystkie wystąpienia naszych ekspertów, panelistów. suur tänu kõikide nende sõnavõttude eest ekspertidelt, sõnad olid suurepärased. mõne, mõningaid kuulasin läbi interneti, mõningaid juba siin kohal olles poolakana ja uue liikmena Euroopa Parlamendis. see on minu esimene ametiaeg ja öö, olles pärit riigist, mis liitus Euroopa Liiduga aastal kaks tuhat neli, ei saa ma siiski varjata teatud muresid. Need on seotud sellega, et ekspertide sõnavõttudes tundus domineerivat tendents sinnapoole, et Euroopa Liidu prioriteediks on, on toetada innovatsiooni ja uusi tehnoloogiaid. Need riigid mis olid eraldatud raudse eesriidega ega saanud normaalsel viisil areneda, ei saanud kasutada näiteks Marshalli plaani toetust. rõhuasetus innovatsioonile ja uutele tehnoloogiatele tundub olema viisakas vabandus põhjendamaks, miks olemasolevad vahendid, mida vanad liikmesriigid jagavad antakse läbi tagaukse vanadele liikmesriikidele. ja minnakse mööda ühtekuuluvusfondist, mille eesmärgiks oli teha uute liikmesriikide võimalused võrdseteks vanade liikmesriikide omadega. samasugune mure on seotud ka Euroopa Liidu strateegia projektiga aastaks kaks tuhat kakskümmend, nagu härra Barroso selle esitas. see on samuti rõhk innovatsioonil ja uutel tehnoloogiatel ja seda tehakse ühtekuuluvusprojektide arvelt, mille eesmärgiks oli lähenemise eesmärk. läbi lähenemise stimuleerime me ju majanduskasvu ja töökohtade loomist. ja hiljutised aruanded ühtekuuluvuse kohta näitavad, et, et erinevused kasvavad regioonide vahel kahekümne seitsmes liikmesriigis. kokkuvõttes viib see segregatsioonini ja süvendab veelgi erinevusi. vaesed piirkonnad, eriti nendes riikides, kes liitusid Euroopa Liiduga kuus aastat tagasi, on siiski veel kasutamata ressursse ja nende potentsiaali kasutamine võib stimuleerida kogu Euroopa Liidu arengut, kuid selleks, et neid kasutada ja selleks, et olema, olla valmis täielikult ära kasutama ühtse turu võimalusi, peame järele jõudma infrastruktuuride, infotehnoloogia, tehnoloogia, inimressursside ja palju muu alal. see kõik eeldab, et tuleb säilitada ühtekuuluvus prioriteet Euroopa Liidu eelarves. hetkel on see teisel kohal eelarves ja ma pean ütlema, et Euroopa Parlament sageli toetas ühtset paindlikku ühtekuuluvuspoliitikat, mis vastas äh, kõige paremini äh, vajadustele ja mis vastas sellistele väljakutsetele nagu üleilmastumine, demograafilised probleemid ja nii edasi. ühtekuuluvus on kõige olulisem sammas, mis tugevdas nii sotsiaalset kui majanduslikku ühtekuuluvust. üle neljakümne aasta meie riigid olid äh, raudse eesriide taga, mis, äh, mis meie tahte vastaselt loomulikult äh, püstitati. meie eesmärgiks on järele jõuda niipea kui võimalik ning Euroopa Liit tervikuna on siis võimeline tegema suure hüppe edasi ja keskenduma uutele tehnoloogiatele ja innovatsioonile. hetkel ma leian, et oleks seda, see, see oleks liiga vara seda sammu astuda ja tekiks uus kahekiiruselise Euroopa sündroom. seega me oleme ühtekuuluvuse prioriteeri säilitamise poolt eelarves. see võimaldaks anda võrdsed võimalused Euroopa mõlemale osale. suur tänu härra Van Nistelrooy. tavaline küsimus on, et kas on liiga vara muudatuste tegemiseks. nüüd me räägime aastatest kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja sellest, kuidas rakendada uut ühtekuuluvuspoliitikat, seepärast ma ei saa aru, miks te ütlete, et on liiga vara muudatuste tegemiseks. mina arvan, et nüüd on just selleks õige aeg rääkida sel uuest poliitika ülesehitusest ja minu küsimus on järgmine. meil on uus leping äh,, kus räägitakse territoriaalsest mõõtmest ja ühtekuuluvusest. kas see siis tähendab, et meil on uus lähenemine? kas meil on siis nüüd erinev Euroopa territooriumite jaotus ka liikmesriikide vahel? selle üle võib muidugi mõelda rohelises raamatus. territoriaalne ühtekuuluvus võib olla oluline panus ühtse turu lõpuleviimisesse ja selle ühendamisse geograafiaga. et ühest küljest tekkis kontsentratsioon ja teisest küljest koostöö ja seda tüüpi asju ma tahaks kuulda. ja minu teine küsimus. eelmine kõneleja oli väga huvitav Te rääkisite, nagu meil oleks vaja uusi mudeleid selleks, et me saaksime uut väärtust inte-, integreeritud lähenemisest. ja kuida-, ja kuidas seda siis mõõta ja suunata? Te ütlesite, et peadirektoraadid eksperimenteerivad uusi meetodeid. seda tuleb muidugi teha kokkuleppel liikmesriikidega. aga kui on mõni piirkond, millel puudub nägemus, integreeritud arengust ja kui ta teeb endiselt projektitaotluse, mida siis teha? see võib olla näiteks mõni maapiirkond või mõni linn. Te räägite innovatsioonist ja teadus- ja arendustegevusest. aga tuleb ju rohkem ette võtta läbi nende projektide, selleks, et tegevust stimuleerida ja me peame ka julgema seda teha. Need, kes soovivad olla kaasatud integreeritud lähenemisse, Äh, strateegia kaks tuhat kakskümmend raames, kes tahavad olla jätkusuutlikumad, keskkonnasäätlikumad, kõiki kaasavamad, siis tuleb neid ju kaasata. kui me ütleme, et see on liiga keerukas, siis äh, kuidas siis, kuidas siis otsustada? Just a few points for clarification. mõned on mõned märkused üks arv, mida te mainisite, olid, et viiskümmend viis protsenti on alla seitsmekümne viie protsendi määra, kolmkümmend protsenti üle viiekümne, kas ja selgitaksite täpsemalt neid arve siiski? ja kus need geograafiliselt asuvad, need piirkonnad? Need, kes on üle keskmise, need, kes ja need, kes on siis allapoole ma ei ole ka päris kindel, et ma sain päris täpselt aru. Te ütlesite, et vahendid, mida ei kasutada täielikult ära ühes piirkonnas, neid võiks äh, valitsus äh, säilitada ja kasutada ära mõnes teises piirkonnas. võib-olla ma sain valesti aru, aga kui oli nii, siis see võiks ju viia se-, selleni, et äh, kulud kasvavad mõnedes projektides ja riigid võiksid siis kuludega liialdada ja öelda, et äh, kulud ei ole ära kasutatud, järelikult suuname nad mujale. et ma tahaksin palun selle kohta selgitust. ja nüüd ähm, järgmine kõneleja, Olei Nitšak. saad aru, just praegu ja siin, kus me räägime ühtekuuluvuspoliitika tulevikust ja mitte ainult äh, strateegia kaks tuhat kakskümmend raames, vaid äh, teie sõnavõttude raames peame mõt-, peame mõtlema kõikide poliitikate koordineerimise vajadusele. kui on puudujääke, siis need tulevad kindlasti ka sellest, millest te just siin rääkisite. ja ma mõtlen ka selle, mida ütles härra Kurski, mul pole kahtlust, et meie uute liikmesriikidena omame teatud probleeme, mis on seotud infrastruktuuridega, nagu näiteks teede infrastruktuur, aga ka keskkonnaprobleemid. kindel on, et me olime alguses maha jäänud ja oleme nüüd praegu järelejõudmise protsessis, nii et kui me räägime aastast kaks tuhat kolmteist ja kaks tuhat kakskümmend, ei saa me eeldada, et me oleme selleks ajaks järele jõudnud, kuid vähemalt me oleme selles suunas liikunud. kindlasti on aeg innustada regioone ja liikmesriiki tagama, et kui tegemist on infrastruktuuridega, siis järgmisel perioodil peaksid nad olema palju aktiivsemad. väljakutseid on muidugi palju ja need on tohutud. üks, millest sageli on siin ruumis räägitud, rahvusvaheline konkurents, Hiina ja kuid mitte ainult Hiina kiirelt arenevad riigid, jah, me peame ütlema jah innovatsioonile, haridusele, uutele puht, puhastele tehnoloogiatele. kui ma vaatan praegu Poolat, mis mulle muret teeb, siis just mure, et äkki me jääme liiga hiljaks sellega. me oleme juba praegu maha jäänud uute te,, uut, uutes tehnoloogiates ja haridustes teostavatele kulu, teostatavate kulutuste osas nii et kui me saame tugevat toetust Euroopa Liidus, siis, siis meil ei ole nii raske järele jõuda. härra Šlahta poole pöördudes, võib-olla teil on statistikat selle kohta, kui palju oleksime me siis maha jäänud hetkel? ma vabandan, et ma teen vahet vanadel ja uutel liikmesriikidel, aga kui kaugel maha jäänud oleme me praegu hetkel ja millised tagatised on meil finantstoetust saada, milline see lõhe on? kui palju me peaksime kusagilt leidma et me tõepoolest jõuaksime järele innovatsiooni vallas, kaasaegse tehnoloogia vallas, eriti puhta tehnoloogia vallas. ma olen siiski mures. ja ma vist tean ka vastust, eriti mis puudutab infrastruktuuri, siis kindlasti me oleme, on meil palju vahendeid veel vaja ja palju on veel jäänud teha. mis puudutab teadus- ja arendustegevust, kindlasti on siin tohutu lünk. ma arvan, et me olen ehk kolm korda maha jäänud vast. seega mingis mõttes ma ei ole nõus härra Kurskiga. see on minu arvamus. võiksin paluda ekspertidel vastata, kui soovite. okei okay, uh,, first of all thank you. Uh, esiteks tänan nende sõnavõttude eest. lubage mul puudutada mõnda punkti. esiteks ma olen nõus härra Kurskiga, mis puudutas innovatsiooni ja Euroopa kakskümmend kahtekümmend. loomulikult on oht, et kui me hakkame ülevalt alla määrama arengu prioriteete, siis me ei pruugi neid, ei pruugi leida kõige õigemaid, seda ütles ka Parka ra oma raportis. rõhu asetamine Euroopa tasandil prioriteetidele erinevates regioonides. nüüd härra Nistelrooy, ühtekuuluvuse lähenemine pakub mõningaid uusi ideid, näiteks paindlikkus, uued suunad mis puudutab makroregioone, võrgustikud ja igasugust ja igasugune territoriaalne koostöö ning samuti näiteks liider, mis oli vanasti kohalikul tasandil. huvitav on vaadata, mis toimub näiteks Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis niisugusel tasandil. oluline on nagu juba varem öeldud, et, et parem oleks siiski, kui me alustaksime initsiatiividega alt ja läheksime ülespoole, mitte vastupidi. ja lõpuks härra Kelly äh, ideede, ideede ja mõtete ülekandmine teistesse valdkondadesse, teistesse piirkondadesse, ühest piirkonnast, kus midagi on hästi õnnestunud. jah, see on hea mõte ja oleme seda üritanud ka teha näiteks kahe tuhande kuuendal aastal kõik otsustasid sellele vastu ning sooritus see paremini soorituvad piirkonnad ei tahtnud sugugi, sugugi jagada ja sekkuda viletsamini toime tulevate programmide. ja nüüd palun äh, Jean-Michel, me kaotame, Jean-Charles, me kaotame, viie minuti pärast läheb tõlge ära, nii et palun tehke kiiresti. Like only... hoopis professor Schlacht, suur tänu kõikide huvitavate kommentaaride eest, väga huvitav oli see, mida ütles härra Van Nistelrooy, meie peaksime territoriaalset kokkukuuluvust pidama eelkõige võimaluseks, sellepärast et see aitab meil tuua poliitikatesse uut värsket õhku, see on eeliseks. ma arvan, et rakendades territoriaalset ühtekuuluvust, tuleks mõelda ka sellele, niisugustele dimensioonidele, mida selles ühtekuuluvuses ei ole esmalt võib-olla nimetatud, näiteks nagu keskkonnaküsimused ja paljud teised ning teiseks ma tahaksin öelda, et me peaksime vältima ühtekuulu, ühtekuuluvuspoliitika takerdumist vaesuse lõksu ja seetõttu me peame panema selle muus teises suunas tööle. praegu ütlevad kõige karmimad kriitikud, et ühtekuuluvuspoliitika on oluline ainult kolmes vallas, traditsioonilised infrastruktuurid, sest et on veel niisuguseid regioone, mis on üsna isoleeritud ja probleemidega, need on väga, väga vaesed piirkonnad ja siis piiriülene koostöö, sellepärast et on lihtsalt raske leida paremat kohta sellele. ja kui me niisugusesse lõksu langeme, siis ei arene regionaalpoliitika mitte sugugi. ja nüüd veel üks kommentaar, Sean võib-olla lisab hiljem rohkem, kui me räägime ühtekuuluvusest riiklikul tasandil, siis oleme me igal juhul olnud edukad. valitsused on rõõmsad. piirkondlikul tasandil on nii, et hea statistik võib näidata, et jah, see toimub mingil määral ju Euroopas või siis, et ei, seda tegelikult ikkagi meil ei ole, aga muutused on väiksed. ütleme nii, et regionaaltasandil on noh, nii ja naa, aga ma, aga me näeme riikide vahel väga suuri erinevusi ja need kasvavad praegu kiiresti, see on väga kriitiline, sellepärast et ku-, küsimus tekib muidugi, kas see on meie probleem või mitte, aitäh. meil on nüüd igal kõnelejal üks minut. Euh, jah, ma teen siis lühidalt, mis puudutab äh, regioone, siis viimaste Eurostati andmete kohaselt, äh, tegemist ei ole minu väljamõeldisega, Need, kes on alla seitsmekümne viie protsendi SKT-st, keskmisest äh, SKT-st siis Euroopas, neid on kuuskümmend kaheksa kahekümne seitsme liikmelises Euroopa Liidus, millest kakskümmend on viieteistkümnes endises äh, liikmesriigis ja ülejäänud siis uutes seitsekümmend viis kuni sada protsenti keskmisest SKT-st, neile vastab äh, kuuskümmend seitse regiooni, sihtalas kaks nii et äh, kaheksakümmend üks äh, kahesaja seitsmekümne ühest ehk siis kolmkümmend protsenti on äh, seitsmekümne viie kuni saja vahel ja sada kuni sada viiskümmend ehk siis need tulemused on veel suhteliselt piiratud, on sada üks regiooni ehk siis kaks, kaheksakümmend, üheksakümmend seitse protsenti vanade liikmesriikide seast ja kolm protsenti uute liikmesriikide sealt. nii et me näeme, et siin on suur osa regioonidest on väga keskpärases olukorras jah, ma teen ka lühidalt, ma tahaksin ütelda paar sõna selle kohta, et on vaja piiriülest koostööd arendada. ja te ütlesite, et sellest jäävad siis kõrvale kõik need regioonid, mis ei ole äh, piiride ääres. parem oleks jah rääkida äh, rahvusvahelisest, äh, riikidevahelisest koostööst kui piirideülesest vabandust, ma lähen nüüd väga kiiresti päevakorra viimase punkti juurde ja nimelt eile koordinaatorite otsused, esiteks me eraldasime, esiteks me jagasime välja raportööride ametikohad, mind kinnitati uuesti Madeira ja Sooride raportööriks, siis nõu no, söö-, teenuste direktiiv, arvamuse esitamine anti liberaalidele, meie leppisime kokku ka, et otsus, otsuse võtavad vastu koordinaatorid, kas palu, taotleda omaalgatuslikku raportit tulevikku ühtekuuluvuspoliitika tulevikust või mitte, see oleks siis plenaaril arutamiseks oktoobris, siis tuli meil an-, jagada välja ka kuus oma algatuslikku raportit ja üks rakendusraport, rakendusraport, strateegilised tegevused äh, kaks tuhat kümme läks Rahvaparteile ning äh, sellest järgnev raport samuti rahv-, Rahvaparteile sotsiaaldemokraadid äh, said raporti sünergiatest struktuurifondide vahel ja demokraat, demograafiline muutus, selle teemaline raport anti ka sotsiaaldemokraatidele, äh, vastuvõtusuutlikkus ALDE-le ning rohelised said INE raporti teema ei ole veel otsustatud ning täiendavat informatsiooni, raportite täpsed pealkirjad ja muu niisuguse saadan teile kirjalikult. me oleme otsustanud tõstatada sanktsioneerimise mehhanismide küsimus selle ettepanekuga tuli välja, tulid välja, välja ALDE fraktsiooni esindajad, seda teeme ühel järgmisel koosolekul. nüüd, mis puudutab Toledo nõukogu, siis selles osas teeme juunikuus otsuse, nii et tänan kõiki selle suurepärase töö eest ja eriti ma tänan meie eksperte kellega me kohtume täna veel hiljem ka töörühmas ja nüüd on koosolek lõpp.